Dear Mr Colleagues, ja kolleegid. kolleegid, tere hommikust. tervitame kohe Eesti rahandusministrit Toomas Tõnistet siin, kes oma lahkel moel oli nõus siia tulema ja rääkima Eesti eesistumisaja saavutustest EKON komisjoni pädevusalas mis minu arvates on väga tähtis. Uh, mul on üks märkus. palun võtke arvesse seda, et ei ole vastuvõetav see, et koosolek algab kakskümmend minutit eh, hiljem, meil on ju, ju programm, millest tuleb kinni pidada, paljud inimesed istusid siin ja ootasid kakskümmend viis minutit siin juba. seega ma palun, et esimees ja sekretäriaat tagaks, et sellist asja rohkem ei juhtuks. jah teil on loomulikult täiesti õigus. minul oli probleem ja hilinesin viisteist minutit. aga igatahes aitäh teie äh, märkuse eest. soovisin öelda, et Eesti eesistujana andis suure panuse erinevate äh, Econi failide läbirääkimistesse ma tahaksin tänada ministrit, suursaadikut ja kogu nende meeskonda suure panuse eest mitmetes valdkondades. eelkõige tuletaksin meelde kolme olulist faili, mis on kõik väga keerulised ning äh, me suutsime nendega ühele poole saada minu meelest väga öö, äh, öö, äh, hästi. EFSA kaks fail, mis oli keeruline, sest nõukogus oli probleeme, millest me ka teame ning lõpuks ikkagi suutsime kinni pidada oma tähtaegadest ning lõpptulemus oli väga hea. IFRS üheksa Äh, ja see fast track lähenemine oli äh, ka mitte just väga lihtne, aga saime sellega hakkama ning ma olen eriti rahul sellega, kuidas Eesti eesistujana mängis võtmerolli selles, et jõuti positiivselt ühele poole äh, rahapesuvastase direktiiviga. see on fail, mis, nagu te teate, on olnud üleval juba kuid, mitmed eesistujad andsid oma hea panuse sellesse, aga ei suutnud läbirääkimiste, läbirääkimisi lõpule viia. sattus isegi küsimärgi alla selle üldse vastuvõtmine, aga me saime sellega ikkagi hakkama väga hästi ning seeläbi on Euroopal nüüd tema kõige edumeelsem rahapesuvastane süsteem. ma tahaksin siinkohal kiita Eestit eesistujana ning nüüd loomulikult minister räägib meile üldisemalt ka oma tegemistest ja sellest, kui edukas eesistumisaeg oli. minister, palun, teil on sõna. Thank you, Roberto uh,. Uh, may I make my speak? kui tohib, siis ma räägin inglise keeles härra president eh, austatud parlamendiliikmed mul on tõesti hea meel esineda taas euroopa parlamendi majandus ja rahanduskomisjoni ees. annan täna lühiülevaate edusammudest peamiste teemadega mida ecofin arutas eesti eesistumisperioodil. kõigepealt räägin lühidalt majanduse olukorrast euroopa liidu majandus jätkas viimasel kuuel kuul kindlal kasvukursil. hiljutises euroopa komisjoni sügisprognoosis kinnitati et nii euroopa liidu kui ka euroala majanduskasv ületab 2017. aastal ootusi. see positiivne suundumus peaks 2018. ja 2019. aastal jätkuma ehkki mõnevõrra aeglasemas tempos samuti on julgustav näha et majanduskasv on aidanud luua töökohti euroopa liidu töötuse määr on praegu madalaimal tasemel alates 2009. aastast lisaks sellele on majanduskasv aidanud vähendada avaliku sektori eelarve puudujääki praegune soodne majandusolukord loob suurepärase võimaluse jätkata meie majanduste ja euroopa majandusjuhtimise raamistiku struktuurset parandamist. sellega seoses sooviksin rääkida euroopa liidu iga-aastasest poliitika koordineerimise protsessist ehk euroopa poolaastast. eesti eesistumise ajal hindas nõukogu oktoobrikuus 2017. aasta euroopa poolaastat. eesmärk oli teha kindlaks saadud õppetunnid ja uurida võimalusi kuidas parandada riigipõhiste soovituste rakendamist liikmesriikide poolt. aastate jooksul on poolaastaga hõlmatud protsessid muutunud sujuvamaks ja tõhusamaks. üheks näiteks võib tuua et liikmesriikide ees seisvaid väljakutseid mõistetakse nüüd paremini. olulisem on aga see et soovituste rakendamise tulemused jäävad allapoole ootusi selgelt on veel arenguruumi eeskätt mis puudutab riikides reformide eest võetava omavastutuse tugevdamist. ma loodan et kõik sidusrühmad peavad soovitatud reforme tähtsaks ennekõike on need ju iga liikmesriigi enda huvides ja teevad nende elluviimiseks suuremaid jõupingutusi samuti loodan et saadud õppetundidest on kasu uute edusammude tegemisel. me peame jätkuvalt õppima ja protsesse edasi arendama. 2018. aasta euroopa poolaasta alguses vaatas nõukogu tavapäraselt läbi eelmise aasta lõpus avaldatud komisjoni iga-aastase majanduskasvu analüüsi häiremehhanismi aruande ja nõukogu soovituse eelnõu euroala majanduspoliitika kohta. me viimistlesime euroala käsitleva soovituse mille ecofin kiitis heaks eile jaanuaril ja mille euroopa ülemkogu saab nüüd märtsikuisel kohtumisel kinnitada. tänavuaastases soovituses keskendutakse reformidele ja poliitikatele mis toetavad jätkusuutlikku majanduskasvu tasakaalustatud ja kvaliteetsele riigi rahandusele mis toetaks investeeringuid ning suuremale majanduslikule vastupanuvõimele. samuti kutsutakse euroala riike üles võtma eesmärgiks üldjoontes neutraalse üldise eelarvepoliitika. eelarve kohandamist euroala liikmesriikides tuleb asjakohaselt diferentseerida võttes arvesse eelarvepoliitilist manööverdamisruumi ja ülekanduvat mõju riikide vahel. endiselt on ülimalt tähtis saavutada õige tasakaal riigi rahanduse jätkusuutlikkuse tagamise ja majanduse toetamise vahel. lisaks sellele tuleks soodsaid majandustingimusi kasutada eelarvepuhvrite taastamiseks tugevdades samal ajal jätkuvalt majanduskasvu potentsiaali samuti soovitatakse liikmesriikidel teha edusamme pangandusliidu ning majandus ja rahaliidu väljakujundamisel võttes arvesse hiljutisi komisjoni ettepanekuid ja tagades läbipaistvuse euroalasse mittekuuluvate liikmesriikide jaoks. investeeringute soodustamine on euroopa liidu poliitika üks tähtsamaid prioriteete. pärast üsna pikka seisakut on investeeringud euroopa liidus taas hoogustuma hakanud peamiselt tänu soodsatele rahastamistingimustele ja positiivsele majanduskliimale ehkki erasektori investeeringute tase on jäänud küllaltki madalaks. seetõttu on mul hea meel et oleme suutnud ületada erimeelsused euroopa parlamendiga ettepaneku osas millega pikendatakse euroopa strateegiliste investeeringute fondi tööd kuni 2020. aastani. see on hea algatus. fond tõestas esimese kolme tegutsemisaasta jooksul oma lisaväärtust. ma usun et tänu suuremale investeerimiseesmärgile ning euroopa liidu eelarve tagatisele ja euroopa investeerimispanga toetusele saab fondist väärtuslik vahend hädavajalike investeeringute soodustamiseks. majandus ja rahaliidu süvendamise üle on mõtteid vahetatud juba mõnda aega. edasiste sammude kohta on esitatud arvukalt ettepanekuid ja ideid nii komisjonide poolt kui ka liikmesriikide poolt. selle väga tähtsa arutelu edasiviimiseks korraldas eesistujariik eesti eelmise aasta septembris tallinnas rahandusministrite mitteametliku kohtumise. see mitteametlik kohtumine aitas valmistada ette detsembris euroala tippkohtumisel toimunud euroopa liidu juhtide arutelu. nüüd jätkub töö asjakohastes formaatides nii eurorühmas kui ka ecofinis pole kahtlustki et majandus ja rahaliidu lõpuleviimine on pikaajaline projekt mis nõuab aega ja kannatlikkust kuid me peaksime seadma eesmärgiks et teatavates olulistes valdkondades tehakse peatselt konkreetseid samme. me oleme juba saavutanud edu mitme majandus ja rahaliidu arendamisega seonduva dokumendi puhul need hõlmavad pangandusliidu paketti ja kapitaliturgude liidu käsitlevaid ettepanekuid. pangandusliit on olnud eesti eesistumise üks peamisi prioriteete. ka see on pikaajaline projekt mille raames tuleb jõuda ühisele arusaamisele paljudes omavahel seotud tehniliselt keerukates ja tõepoolest ka poliitiliselt tundlikes küsimustes. sellest hoolimata saavutasime suurt edu seoses nn panganduspaketiga mis hõlmab meetmeid mille eesmärk on vähendada riski pangandussektoris. nagu 2016. aasta juuni tegevuskavas sai kokku lepitud on nende ettepanekutega seoses vaja saavutada piisavat edu enne kui me saame alustada diskussioone euroopa hoiuste tagamise skeemi kui pangandusliidu kavandatava ülesehituse olulise samba üle. tahaksin esmalt nimetada kahte õigusakti mida menetleti pangandussektoris riskide vähendamiseks kavandatud rea meetmete hulgas kiiremas korras. esiteks direktiiv mis käsitleb tagamata võlainstrumentide järjestust maksejõuetusmenetluse hierarhias ehk siis pankade võsa, võlausaldajate hierarhia ning teiseks määrus mis käsitleb üleminekukorda mille eesmärk on leevendada rahvusvahelise finantsaruandlusstandardi ifrs 9 mõju regulatiivsele kapitalile. mõlemad õigusaktid võttis nõukogu vastu detsembris pärast seda kui euroopa parlamendiga oli 25 oktoobril saavutatud kokkulepe nõukogu töörühmad jätkavad tööd teiste pangandusliitu käsitlevate seadusandlike ettepanekutega nende hulka kuuluvad kapitalinõuete määrus ja kapitalinõuete direktiiv pankade finantsseisundi taastamise ja kriisilahenduse direktiiv ning ühtse kriisilahenduskorra määrus. me jätkame neid keerulisi ettepanekuid käsitlevaid tehnilisi arutelusid finantskriis ja sellest tulenev majanduslangus on osas liikmesriikides jätnud pankadele eriti suured viivislaenude mahud. nende negatiivne mõju võib üle kanduda teistesse riikidesse ja need võivad mõjutada turgude ettekujutust euroopa liidu pangandussektorist. suured viivislaenude mahud võivad ka tugevalt pärssida investeeringuid ja seega ka majandust nõukogu võttis juulis vastu tegevuskava viivislaenude probleemi käsitlemiseks pangandussektoris. selles kavas on esitatud valik poliitikameetmeid mille abil vähendada viivislaenude mahtu ja vältida selle suurenemist tulevikus. nõukogu leppis samuti kokku et selle küsimuse juurde tullakse regulaarselt tagasi et hinnata viivislaenude olukorda euroopas ja võetud meetmeid. komisjon valmistab praegu ette meetmete paketti eesmärgiga rakendada nõukogu tegevuskava viivislaenude probleemi käsitlemiseks. me loodame et see tegevus aitab meil saavutada ka meie ühist eesmärki milleks on finantssektori killustatuse vähenemine ja kapitali liikumise hõlbustamine ühtsel turul peale selle võivad need meetmed avaldada positiivset mõju aruteludele mis on pooleli pangandussektoris riskide jagamise teemal. eelkõige puudutavad need ühtse kriisilahendusfondi jaoks loodavat kaitsemeedet ning kavandatud euroopa hoiuste tagamise skeemi mida käsitlev tehniline töö nõukogus endiselt jätkub lisaks pangandusliidu edendamiseks tehtavale tööle jätkus eesistujariik eesti juhtimisel nõukogus töö ka kapitaliturgude liidu põhielementidega. me peame vähendama pankadele tuginemist ja looma tingimused mitmekesisemate rahastamiskanalite kasutamiseks. konkreetsemalt tegid nõukogu töörühmad ära suure töö mitme finantsteenustega seotud õigusakti läbivaatamisel. esimesena tahan ma nimetada euroopa turu infrastruktuuri määrust mille eesmärk on suurendada proportsionaalsust ja vähendada kulusid osalejate eelkõige väiksemate osalejate jaoks tuletisinstrumentide kliiringu puhul. detsembris jõudsime kokkuleppele nõukogu läbirääkimisvolitustes nüüd on nõukogu valmis alustama kolmepoolseid läbirääkimisi niipea kui euroopa parlament selleks valmis on. samuti alustasime arutelu ettepaneku üle mis käsitleb kolmandate riikide kesksete vastaspoolte järelevalvet ja ka ettepaneku üle mis käsitleb euroopalisi pensionitooteid. leian et see arutelu võimaldab eesistujariik bulgaarial tööd jätkata selles valdkonnas on veel üks oluline õigusakt ja see puudutab tugevdatud euroopa liidu õigusnorme rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks. suure usalduse ja hea koostöö vaimus saavutasime teiega ja teie kolleegidega kodanikuvabaduste justiits ja siseasjade komisjonist selle direktiivi suhtes kokkuleppe detsembri lõpus nüüd tuleb mõlemal institutsioonil see akt vastu võtta. see on märgiline samm euroopa liidu jõupingutustes mida tehakse selleks et vältida finantssüsteemi kasutamist kuritegevuse rahastamiseks. üks direktiivi eesmärk on ka tugevdada läbipaistvuse eeskirju et takistada rahaliste vahendite ulatuslikku varjamist see on osa komisjoni terrorismi rahastamise vastasest tegevuskavast mis võeti vastu 2016. aastal pärast euroopat tabanud terrorirünnakute lainet. lõpetuseks, okay, okay. lõpetuseks lubage mul öelda mõned sõnad ka maksustamise teemal. üks meie suuri saavutusi viimase kuue kuu jooksul oli maksualast koostööd mittetegevate jurisdiktsioonide euroopa liidu loetelu kehtestamine. see loetelu kehtestamine ei ole ühekordne tegevus seda loetelu tuleb eelseisvatel aastatel läbi vaadata ja ajakohastada. usun et eesistujariik bulgaaria jätkab seda tööd edukalt kooskõlas väljakujunenud sõelumismenetlusega. samuti tahan ära mainida ka digitaalmajanduse kasumi maksustamisega eh, seotud väljakutsete teema Ehm, oleme sügavalt veendunud et euroopa liit peab võtma kiireloomulisi meetmeid selleks et liidu maksunormid oleksid digitaalajastusse sobivad. sellega seoses võeti detsembrikuisel ecofini istungil vastu järeldused mis käsitlevad digitaalmajanduse kasumi maksustamist. me oleme lisaks uhked ka selle üle et lepiti kokku e kaubanduse käibemaksusüsteemi käsitlevas paketis loodame et see avaldab tarbijatele uusi võimalusi ja hõlbustab piiriülest kaubandust väikeettevõtjate jaoks. sellega lõpetan oma ettekande tänan tähelepanu eest ja jään ootama teie küsimusi. aitäh! Thank you very much. aitäh! veel kord teie töö eest ja väga hea koostöö eest Euroopa Parlamendiga. esimesena saab sõna Burhard Parts. Äh, aitäh, härra esimees, härra minister. ka mina tahaksin teid südamest isiklikult äh, ning ka teie riiki tänada minu arvates oivalise eesistumise eest. Teil oli see esimene kord eesistuja olla ning minu arvates viimastel kuudel olete teinud te väga head tööd. mul on üks lühike küsimus ainult, mis huvitab mind väga. Te rääkisite ka siin iga-aastasest majanduskasvu prognoosist. ECOFIN eile võttis vastu järeldused selle majanduskasvu aruande kohta ning koos teiste liikmesriikidega ütlesite te, et riigispetsiifiliste soovituste ellurakendamine liikmesriikides eh, on olnud üsna ebavõrdne riigiti. ning te mainisite ka majanduskliimat, mis on tegelikult soodne Euroopa Liidus ning praegu on ka sobilik ajahetk nende reformide läbiviimiseks. Teie äh, Eesti on väga hästi hakkama saanud nende riigipõhiste soovitustega. Teil see, seetõttu oleks ma väga huvitatud, äh, mis on teie edu saladus, äh, teie valitsuse edu saladus, aitäh! aitäh küsimuse eest äh, jah äh, tänane majandusolukord tõesti võimaldab äh, nendel riikidel kellel on võibolla olnud raske eelarvet tasakaalu tuua ja puhvreid koguda Äh, selles suunas liikuda. jah meie nagu eesti lähenemine on olnud läbi aegade et äh, kui me koos kehtestame mingid reeglid siis äh, võiksid kõik neid reegleid täita ja alles siis võib-olla uute reeglite kehtestamisega edasi minna see on nagu laiem selline vaade. eesti koha pealt äh, saan öelda nii palju et äh, meil on olnud äh, läbi aegade arusaam et võlg on võõra oma ja me eriti just parempoolsed erakonnad on kindlasti seisnud selle eest et eelarve oleks tasakaalus ja kui tekkis majanduskriis siis tegelikult me kasutasime ka reserve aga tegelikult me tegime väga väga suured kärped ja meie ühiskond mul on hea meel sai aru et need on vajalikud ja tänu sellele me tegelikult ka oleme täna hästi väikse riigivõlaga alla kümne protsendi skpst see peaks olema euroopa liidu liikmesriikide ja ka vist oecd riikide seas üks väikseim ja samuti on meil ka piisavalt reserve kogutud ja meie üks prioriteete on ka kindlasti äh, majanduse elavdamine neid äh, ühtekuuluvusvahendeid äh, struktuurifondide vahendeid me tõesti soovime ja üritame kasutada võimalikult parimal moel et läbi nende ka toimuksid tegelikult struktuursed muutused, mis aitaksid äh, skp kasvule kaasa. ja kindlasti on ka meie üks prioriteete teadus ja innovatsioon, mida me väga toetame. aitäh! Thank you, Pervash Beres. Merci, euh, monsieur le ministre. Vous avez... Suur tänu, härra minister Teie koduriigil on äh, hea maine. Teid tuntakse digitaalmajanduse edendajana ja teie eesistumise ajal toimus ka tähtis tippkohtumine sel teemal. Teie eesistumise ajal samuti detsembrikuis rääk-, võtsite vastu äh, maksujäreldused digitaalmajanduse kohta teil on väga palju ekspertteadmisi digitaalmajanduses, olete siis ehk päri sellega, et digitaalmajandus muudab täielikult meie majandusruumi? ja kuidas seda üleminekut, seda muutust, majanduslikku muutust sobitada äh, maksumaailmaga, mis oleks digitaalmajandusele sobiv? ja ähm, me oleme tahtnud maksud suunata äh, ühiskonnale äh, läht, lähtuvalt majanduse muutumisest, meie ja nüüd äh, meil peaks olema ka oma ma-, platvormide maksustamine, väga palju on sellest räägitud, väga palju on pingutatud, aga nüüd äh, vaikides minnakse mööda kõikidest nendest pingutustest, mis peaksid olema ähm, ka ühiskonna maksustamise valdkonnas, kui ühiskond muutub üha digitaalsemaks? aitäh küsimuse eest. tõesti, Eesti eesistumise ajal sai majanduse või digimajanduse maksustamine äh, väga suure tähelepanu osaks ja see oli ka kindlasti meie üks prioriteete. võib-olla üks äh, üks meie meie arusaam ja ja see oli euroopa liidus nagu ühine arusaam et et äh, et see majanduse maksustamise alused mis on siin kehtinud aastakümneid et äh, on jõudnud kätte aeg neid nagu üle vaadata sest äh, kui siiamaani maksustati nii-öelda füüsilise asukoha järgi siis tänu digimajanduse arengule ei pruugi ja see firma ei peagi asuma ühes riigis ta võib olla ipadis arvutis <laughs> laptopis ja see võib olla kus tahes ja see paneb paljud tänased äh, ettevõtted ausad maksumaksjad ebavõrdsesse olukorda kus äh, nemad maksavad riigimakse ja teised nende konkurendid kes tegelevad samas riigis ei pea neid maksma ja sellepärast äh, ma väga tervitan ka prantsusmaa initsiatiivi bruno le maire'i initsiatiivi et äh, leida siin võib-olla ka kiiremad lahendused äh, kui me neid ülemaailmselt läbi siis OECD ei suuda äh, saavutada. aga Euroopa Liidu ja ECOFIN-i selline üldine arusaam oli, et äh, me eelistame ikkagi ülemaailmset äh, lahendust, mis võiks põhineda tulu maksustamisel. ja kui on näha, et selles lähiajal või, või niipea pole kokkulepet äh, võimalik saavutada, siis äh, võib ka Euroopa Liit eelistatult äh, üheskoos, mitte nii, et iga liikmesriik mõtleb oma maksusüsteemi välja, liikuda edasi. et sellise platvormiga minnaksegi siis või see antakse edasi kevadel toimuva OECD kohtumisel. aitäh! Thank you, Pirko Ruonen-Lerner. proua Ruonen-Lerner. suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu ka härra ministrile väga huvitava ettekande eest, et Eesti on digitaalse maailma eestvedaja ja digitaalmaailm oli ka üks eesistumise prioriteete. Eesti on kõige rohkem võrgus olev maailm ja äh, elektrooniline juhtimisviis, valitsemissektor on kõigile eeskujuks. on kasutatud digitaalmaailma ära, äh, rahvas kasutab interneti kaudu avalikke teenuseid. digitaliseerimine paistab teoorias suurepärane võimalus pakkuda avalikke teenuseid kulutõhusalt ka näiteks hõredalt asustatud piirkondades minu küsimus teile oleks, kuidas tagada kodanike võrdsus digitaalses maailmas. elektrooniliste teenuste kasutamine eeldab ju oskusi, ka ametlikku keeleoskust ning oskust kasutada arvutit, taskuarvutit või nutitelefoni, oskust leida õigeid teenuseid internetist üles minu konkreetsem küsimus oleks, et kuidas on kantud äh, Eestis hoolt vanurite digitaalsete äh, oskuste eest ja äh, nende inimeste Äh, teen-, nendele inimestele teenuste pakkumise eest, kellel ei ole digitaalseid oskusi? aitäh küsimuse eest. tõesti, Eesti on läinud seda teed, et äh, võimalikult palju kasutada ära e-lahendusi. Äh, sellega me hoiame kokku tuhandeid töötunde säästame loodust ja mis on kõige tähtsam asjaajamine on äh, kõikide inimeste jaoks väga lihtne näiteks äh, tuludeklaratsiooni esitamine kestab minut kaks kui sa sinna väga midagi lisada ei taha see on maksu ja tolliameti poolt juba ette täidetud heidad pilgu peale vajutad jess ja ongi korras äh, meie eesmärk ongi teha just suhtlemine riigiga kodanikele hästi lihtsaks ja meie valitsuse e kabinet äh, mis juba aastaid väga hästi toimib aitab ka operatiivselt äh, olla ühises infoväljas kinnitada erinevaid äh, seadusandlikke akte ja ka pärast äh, neid allkirjastada. Äh, meil on ka eraldi programmid et internet oleks kõigile kättesaadav on siis ja viimasel nüüd aasta paaril aastal on just lairibainternet olnud meie üks prioriteete just selles mõttes et igas talus igal inimesel vaatamata sellele on ta noor või vana oleks see võimalus nüüd eh, jah meil eh, toimuvad ka erinevad õppeprogrammid et soovijad saaksid ennast eh, kurssi viia Eh, õppida arvutit käsitlema aga noorte seas ma seda probleemi ei näe neil tuleb see juba kõigil iseenesest aga ikkagi eh, tahame või me ei taha e riigi kõrval on peab olema ka võimalus et eh, tavainimene enamasti just vanem inimene läheb ise füüsiliselt kuhugi kohale see võimalus on ka alati loodud kus tal siis antakse selgitusi ja teda abistatakse aitäh. Thank you, Ramon Tremosa. Thank you very much. suur tänu, austatud minister Tõniste, tere tulemast Euroopa Parlamenti. mina olen nagu kolleeg Paltski seisukohal, et Eesti eesistumine oli Euroopa Liidu jaoks edukaks. olen seisukohal, et Euroopa Liidu juhtimine ei ole ju tegelikult ähm, dimensioonide küsimus, vaid äh, heade tavade küsimus, oleme kuulnud sellest, kuidas Soome on äh, esirinnas hariduse valdkonnas ja teistele eeskujuks, kuidas äh, Taanis on hea tööturg, kuidas Hollandis võib-olla on kõige parem sadamate süsteem, Rootsis jällegi suudeti väga hästi üheksakümnendal ühe aastaga finantskriisist välja tulla, sellepärast et valitses suur üleriigiline konsensus. ja sellepärast tahtsin mina küsida Eesti liidri rolli kohta e-Eesti küsimuses. Te mainisite seda isegi, see on võib-olla teie riigi kaubamärk, kui nii võib öelda. ja ma tahaksin teada, et millised plaanid on selles vallas tulevikuks. ja veel üks küsimus mida te arvate Euroopa Liidu äriühingute maksubaasi äh, ühtsustamisest, see on väga oluline vahend meie majandusmudeli alalhoidmiseks, väiksed riigid tunnevad selle pärast teataval määral muret, ka see on väljakutseks ähm, väikestele riikidele, väikeste väikesed riigid tahavad samuti ju liidrirolli alal hoida erinevates valdkondades. aitäh! aitäh küsimuse eest! ma olen jah, selles mõttes seda meelt, et eh, Euroopa Liidu liikmesriikidel on kõigil omad edulood, on äh, murekohti ja hea on et me neid äh, üheskoos jagame äh, ecofinis meil oli korduvalt äh, arutelusid kus üks või teine või kolmas riik tutvustas oma edusamme siis hariduse valdkonnas või maksualastest muudatustest mis nad on teinud ja mis tulemusi need andnud on. Äh, euroopa äriühingute maksubaasi ühtlustamise teema äh, on kindlasti teema kus äh, mõned riigid on murelikumad kui teised ja kes kardab oma täna nende arust hea maksusüsteemi muudatustega muudatuste pärast eh, võib-olla ebasoodsamas suunas ja teised jälle leiavad et eh, see on teema millega tuleb hästi kiirelt edasi liikuda. meil on olnud e eh, teenused ja selles valdkonnas eh, edasiliikumine väga väga tähtis ja me oleme ka tegelikult eh, arendanud edasi e residentsust eh, mis iseenesest on aidanud just bürokraatiat eh, vähendada ja inimestel eh, ka teistest riikidest eh, osaleda eestis lihtsamalt ettevõtluses. see ei ole kindlasti eesmärk et kedagi maksudest vabastada kõigile kehtivad ühesugused reeglid. see oleks lühidalt kõik. aitäh! Thank you. Δημήτριος Παπαδημούλης. Ε, θα ήθελα και εγώ, κύριε Τόνιστε, να σας suur tänu, härra minister ja suur tänu ka selle eest, et tulite täna meie komisjoni. minagi omalt poolt tahaksin öelda, et Eesti eesistumise bilanss, kui nii võib öelda, oli positiivne. aga mõni küsimus on mul teile ka kõigepealt Pangandusliit ning Pangandusliidu rakendamine. ja kolmas sammas ehk siis äh, Euroopa äh, hoiuste tagamise skeem. ma tean, et teie eesmärgiks oli, et me peame vähendama riske pangandussektoris ja tõesti positiivseid samme selles vallas tehti, olen sellega päri riskide vähendamine on äh, teataval määral ka toiminud. aga riskide jagamine, no mis on väga oluline komisjoni seisukohast selleks, et pangandusliit lõpule viia, on täielikult toppama jäänud. ja ilma kolmanda sambata ei ole meil tegelikult mingisugust Euroopa Liitu kõik majandusteadlased äh, nii Euroopa Komisjonis kui Kesk-Euroopa Pangas ütlevad, et praegu on õige hetk pangandusliiduga edasi liikuda, et euroala ja Euroopa Liit oleksid äh, paremini valmis, kui peaks näiteks homme äh, aset leidma uus kriis või ootama ees majanduslangus nüüd, kui ajad on rahulikumad, tuleks astuda mõningaid samme ja võtta veet-, meetmeid. milliste raskustega põrkusite te vastakuti, äh, miks äh, te ei äh, riskide jagamise osas nõukogus ei saavutanud edu? kes on need liikmesriigid, kes komisjoni ettepanekud ja Euroopa Keskpanka ning Euroopa Parlamenti pidurdavad selles vallas? kas võiksite jagada natukene infot selle kohta, kes need liikmesriigid on? ja veel üks küsimus äh,. maksude küsimus. ja maksudest kõrvalehoidmise küsimus äh,. hiljuti oli meil äh, paradiisi dokumentide juhtum, aasta tagasi Panama dokumentide juhtum, tõesti skandaalsed juhtumid ning ähm, reaalsus nii-öelda karjub meile näkku, et me peame tõhusamalt võitlema maksustamisest hoidumise ja maksudest kõrvalehoidmise vastu, mis tegelikult ähm, toimub ju kõik ausate maksumaksjate arvelt äh, ja samuti õõnestab see liikmesriikide ning äh, Euroopa Liidu sissetulekubaasi. siingi Euroopa Liit tahab edusamme ja enamusega Äh, meetmete vastuvõtmiskomisjon samuti on valmis astuma julgemaid samme. jällegi nõukogu on see, kes kaikaid kodarasse loobib. kes on need, kes on valmis äh, selle sooviga kaasa minema ja kes soovivad kaikaid kodarasse liikmesriikide eest äh, nõukogus? aitäh küsimuse eest või mitmete küsimuste eest. jah, nagu ma ütlesin, pangandusliit on Eesti üks olnud üks Eesti prioriteete ja me oleme sinna väga palju ressurssi pannud. Äh, jah, meil õnnestus liikuda, nagu ma ka oma ettekandes ütlesin, äh, nii-öelda kahe teemaga seal sees edasi kiiremini, aga kahjuks ei jõudnud me jah eesti eesistumise lõpuks nii kaugele et äh, me oleksime sellega ecofinis saanud äh, kokkuleppele selles jõudnud. Äh, seal on täna meil kui vaadata liikmesriike erinevad arusaamad suur osa riike on lähenemisel et kõigepealt tuleb äh, tegeleda riskide vähendamisega ja seejärel siis äh, hoiuste tagamise skeem ja ka backstop. Äh, ma ise väga loodan et bulgaaria jõuab siin lõpusirgele igatahes äh, suur töö on selleks tehtuks ja tehtud ja äh, loodetavasti juba märtsis on see ka ECOFIN-i päevakorras. ja siis edasi saame me minna ka äh, hoiuste tagamise skeemiga. raskused ongi need, et meil on palju liikmesriike, on erinevad nägemused hirmud ja kui osadel liikmesriikidel on võibolla mure just äh, viivislaenude ja ka ja ja ja nad tahaksid et et peavad oluliseks et just see riskide jagamine on nende jaoks olulisem siis äh, teised leiavad et äh, riskide vähendamine ja sealt see kompromissi otsimine leidub sest äh, maksuotsused nõuavad ühehäälsust ehk konsensus. Äh, must äh, nimekiri jah me liikusime siin väga hoogsalt edasi ja mul on hea meel et me selle eesti eesistumise ajaks lõpuks ka kinnitatud ja vastu võetud saime eesmärk ei ole kindlasti karistada läbi selle nimekirja riiki vaid pigem kutsuda neid äh, tegema euroopa liiduga koostööd ja mul on selles mõttes hea meel et äh, paljud riigid on huvitatud koostööst euroopa liiduga ja nad teevad luba on vähemalt lubadusi andnud kõige kõrgemal tasemel et korrastavad oma maksuseadusi selliselt et eh, mitte sinna listi nimekirja sattuda aitäh Thank you. Sven Giegold. Welcome uh,, minister um.... tere tulemast, härra minister, minul on kaks küsimust. esimene küsimus puudutab äh, maksuparadiise ja musta nimekirja, mida me praegu välja töötame nagu te teate, siis on usaldusväärsus kahjustunud, kuna mitmed riigid lisati väga kiiresti halli nimekirja, aga samas, nagu te ütlesite, peaksime tervitama seda, et riigid soovivad muudatusi läbi viia. kahetsusväärselt on probleem see, et see on kõik väga läbipaistmatu, me ei tea, milliseid riike on hinnatud käitumiskoodeksi töörühmas, ning me ei tea, milliseid muudatusi need hallis nimekirjas olevad riigid eh, on otsustanud läbi viia. Eesti on väga läbipaistev riik. kas te saaksite eh, võtta ette ka selle töö, et sellised eh, nimekirjad muutuksid avalikuks ja me näeksime, mida on ette võtnud, milliseid reforme on ette võtnud mustas nimekirjas või hallis nimekirjas olevad riigid. teiseks väga huvitav on vaadata ka maksuparadiiside veebisaite, tsiteerin, null prot-, nullprotsendine ettevõtete maksumäär Euroopa Liidus, jah, Eestis. kuna välja võtmata tulu maksumäär Eestis on ju null protsenti ja minul ei ole sellega ka suuri probleeme, kui seda kasutatakse kohalikuks äritegevuseks mina tahaksin aga teada, kas saaksite äh, rääkida meile arvudest, mitmeid ettevõtteid on Eestis loodud ja maksustatakse Eestis, aga mille lõplikud kasusaajad on tegelikult kuskil mujal ja milline on riigipõhine statistika, kust sellised kasusaajad tulevad, see annaks meile aimu, kas sellist äh, nullprotsendist maksumäära kasutatakse mujalt tulevate inimeste poolt äh, ära, aitäh aitäh küsimuste eest. kui me räägime nii-öelda euroopa liiduga mitte koostööd tegevate riikide nimekirjas siis see on tundlik teema. me kindlasti pooldame läbipaistvust aga teatud küsimustes tuleb kindlasti siin olla ka ettevaatlik. Äh, siin ei ole küsimus ainult meie soovidest vaid tuleb arvestada ka nende riikide huve ja soove kelledest me räägime. Äh, me oleme kokku leppinud et riike nagu ma ennem ütlesin kes võtavad kõrgel poliitilisel tasemel kohustuse oma probleemidega tegeleda ei kanta musta nimekirja või need kes sinna on kantud äh, teatud tingimuste täitmisel nad äh, lähevad ka sellest nimekirjast välja. eesmärk äh, on ikkagi kutsuda kolmandate äh, kolmandaid riike euroopa liiduga koostööd tegema mitte neid jutumärkides häbiposti panna. ja julgen küll kinnitada et, et et ekspertide tasemel jälgitakse nende kohustuste täitmist äh, väga hoolikalt äh, ja kui nad oma kohustusi ei täida need riigid näiteks kes sealt on välja võetud siis äh, nad lähevad sinna nimekirja tagasi. kui me räägime nüüd eesti maksusüsteemist kus jah seni kuni tulu välja ei võeta võib öelda et tulumäär on null siis see on eesti eripära Excuse me, you didn't answer my first, you didn't vabandust, te ei vastanud minu esimesele küsimusele. Question was whether the evaluation reports and uh... nimelt, kas äh, hindamisraporteid ja riigipoolseid, nende riikide poolseid lubad, lubadusi reformide kohta, kas neid saaks avaldada? Ah, aitäh, see ei ole jah, kahjuks äh,, ma ei ole teile siin äh, võib-olla pädev vastavas on pigem ekspertide tasemel äh, tehtud otsused äh, äh, ma arvan et mustas nimekirja kohta on avaldatud nõukogu järeldustes juba piisavalt vajalikku infot mida võib pidada minu arust piisavaks selle protsessi läbipaistvuse tagamiseks. muidugi kui on soovid, võib seda teemat ju veel äh, süvendatult arutada, aga kindlasti peame me kaaluma ka avalikku huvi ja selle protsessiga seotud äh, muude osapoolte huvisid siin. loodan, et see aitas. aga nüüd jäi see teine pool vastamata äh, kui me vaatame laiemalt siis tegelikult äh, on ju ikkagi äriühingu eesmärk äh, teenida tulu ja see tulu sealt äh, välja võtta kui ta ei ole just plaanis uusi investeeringuid või või või või laieneda nii et selles mõttes see tulu tuleb äh, äriühingutest võetakse välja läbi dividendide mille pealt makstakse eestis tulumaks nii et see tulumaks maksmata ei jää ja eesti riik äh, on siin oma tulusid äh, selles mõttes suurendanud kui need diskussioonid meil olid siin aastakümneid tagasi kui seda süsteemi kehtestati et hakatakse võib-olla tulusid peitma siis täna ei ole kellelgi põhjust eh, oma tulu peita ja ja täna ettevõtted maksavad kõik ilusti dividende ja sellist eh, arvutust ma teile praegu siin öelda ei oska eh, kuidas nad välisriiki minnes oma neid eeliseid eesti võib-olla seda maksusüsteemi enda kasuks kasutada saavad igas riigis eh, nad peavad vastavalt riigis kehtestatud eh, maksureeglitele toimetama ja sellest neil pääsu ei ole vähemalt eestis kindlasti mitte. aitäh! Could you send us these figures? kas saaksite meile kirjalikult saata infot enda arvude kohta? And... saatke palun kirjalik küsimus ja siis ehk aga muidugi, viidates esimesele punktile, tuleb ju kaitsta kõiki huve, võttes arvesse avalikku huvi ja parlamendi huvi ei ole ju tegelikult sama huvi, mis seadusrikkujate huvi ja seda peaksime ka arvesse võtma. järgmine kõneleja on EFTD nimel ei ole kedagi, järg-, järgmisena Barbara Kapp. aitäh, härra esimees, aitäh, härra rahandusminister, ma tahaksin teid tunnustada, teie eesistumisaeg oli professionaalne, äh, oma ettekande alguses ütlesite te täiesti õigesti, et praegusel hetkel on Euroopas positiivne majandustrend majanduskasvus ja ka investeeringutes. ka tööjõupotentsiaalis. Te ütlesite ka, et oluline on, et oleks eelarveline puhver äh, et ning äh, äh, mis puudutab majanduskasvu potentsiaali, siis suur osa sellest tuleneb digitaalmajandusest, seda võib näha näiteks ka Iirimaal. Te rääkisite äh, ka maksunduses äh, digitaalsest, äh, digitaalsetest lahendustest, ka e-residentsusprogrammist, kus kodanikel on oma digitaalne jalajälg, see on kõik väga hea aga kolm asja jäid minu arvates teie eesistumise ajal äh, lahendamata, kõigepealt teenuste pakett e. e-residentsusprogramm oleks minu arvates väga hea alus selle jaoks. teiseks, käibemaksureeglid e-raamatutele ja e-trükistele. eesmärk on siin kehtestada madalam käibemaks ning kolmandaks, siduv avalikustamine maksuvahendajatele, maksunõustajatele. jah, meil on vaja ju rohkem läbipaistvust ning vähendada eh, kulusid. Need kolm eh, aspekti pluss veel eh, andmekaitsereeglid e-kommunikatsiooni jaoks, siis copyright copyrighti direktiiv ning digitaalse sisu direktiiv, sellega, nendega hakkavad tegelema bulgaarlased eesistumise ajal. minu küsimus teile on, mida te sooviks, soovitaksite bulgaarlastel ette teha, võttes arvesse, äh, ette võtta, võttes arvesse oma kogemusi digitaalses valdkonnas ning siis mainiti siin veel ühte asja, seda mitte koostööd tegevate jurisdiktsioonide äh, nimekirja maksuvaldkonnas Te ütlesite, et teie eesistumise ajal oli üks suurimaid saavutusi see, et detsembris suutsite te musta nimekirja vastu võtta. aga pärast ühte kuud tuli kaheksa riiki sealt maha võtta. läbipaistvuse mõttes on väga keeruline mõista siin neid põhjuseid, kas te vast edastaksite meile mingisugust dokumentatsiooni selle kohta? aitäh küsimuste ja ka selle toetuse eest meie eesistumisele ähm, kui ma alustan äh, kohustuslikes äh, kohustuslikest reeglitest finantsnõustajatele ja vahendajatele maksuskeemide avaldamiseks ehk siis tac kuus siis äh, see ettepanek äh, avaldati vahetult enne meie eesistumise algust. Äh, tegemist on keerulise eelnõuga mis hõlmab mitmeid arutelu vajavaid küsimusi. arutasime seda ettepanekut mitmel koosolekul ja koostasime kaks kompromissettepanekut kuid nagu ikka eesistumine kestab pool aastat ja meil jäi siin lihtsalt aega napiks lõpliku kokkuleppe saavutamiseks. ma tõesti usun et eelnõu on nüüd eh, piisavalt küps selleks et järgmine eesistuja bulgaaria saab selle lõpuni viia. Eh, kui rääkida käibemaksureeglitest ehk siis e raamatute maksustamisest siis see on äh, kahjuks äh, äh, teema kus kaks liikmesriiki ei saa omavahel kokkuleppele ja kuna ta nõuab ühehäälsust siis ei ei ole siin kahjuks meil midagi teha see oli juba malta eesistumise ajal laual ja sellega sooviti seega vastu seal kokkuleppele jõuda aga meil siin ei õnnestunud tõesti ka edasi liikuda ja musta nimekirja äh, poole pealt äh, jah äh, ühtepidi võib öelda et see et sealt kaheksa riiki juba välja arvati nimekirjast on nõrkus teistpidi võib öelda et see on selle nimekirja tugevus. see näitab just seda et eh, euroopa liiduga tahetakse koostööd teha eh, need riigid kes eh, kardavad sinna nimekirja sattuda või kes sattunud on teevad tõsiseid jõupingutusi et muuta oma seadustandlust selliselt et mitte seal nimekirjas olla ja nii ta, nii ta on, aitäh. Thank you um,. Uh, Ludek Niedermayer. Thank you, Mr Chair. aitäh. liitun teistega ning õnnitlen samuti teie riiki väga tubli eesistumise eest. üks küsimus ühe väga sisulise ettepaneku kohta, nimelt äh, CCTB, see on väga keeruline küsimus, ma mõistan seda ja ei saagi eeldada, et ühe eesistumise ajal sellega lõpule jõutakse. sellegipoolest äh, kuulaksin hea meelega teie isiklikku arvamust selle kohta ning teiseks ehk oskate prognoosida, kuidas eesistuvatel, ees, eelolevatel kuudel selle dokumendiga edasi minnakse, aitäh! aitäh! jah, Eesti tegeles oma eesistumise ajal ettevõtte ühtse tulumaksubaasi ettepaneku esimese lugemisega ja lõpetas peatükkide üks kuni viis artikkel haaval lugemise. samal ajal alustasime ka digimajanduse maksustamise aruteluga millel on äh, cctb ettepanekuga otsene seos ning mille tulemuseks oli nõukogu järelduste vastuvõtmine digimajanduse kasumite maksustamise võimaluste kohta. Äh, see on keeruline teema siin kindlasti arutelud jätkuvad riikidel on erinevad positsioonid äh, ma ise usun et äh, on võimalik neid niimoodi lähendada et jõuda kokkuleppele aga siin jah minu isiklik arvamus kahjuks ei loe. aitäh! Thank you, Jonas Fernández. Muchas gracias. Me... aitäh ka minu poolt tunnustus teie eesistumisaja tööle. ja tõstataksin jälle selle pangaliidu läbirääkimiste teema. meil nüüd toimuvad arutelud riskide vähendamise ning vastastikustamise üle sest eesmärk on ju vähendada ka süsteemseid riske. Äh, läbi ka äh, hoiuste tagamise süsteemi. Eedis tegelikult seda ju teeks. igatahes riskide vähendamise paketiga on päris palju edasi jõutud minu arvates, parlamendis ja ka nõukogus on väga palju tööd ära tehtud selle määrusega, aga nagu meie kolleeg Papadimulis ütles, on öö, hoiuste tagamise süsteemiga väga vähe edasi jõutud. minu küsimus teile on, kuidas teie arvates on arutelud edenenud tehnilisel tasandil, ma tean, et poliitilisel tasandil arutelud on toppama jäänud, aga kuidas nad on läinud tehnilisel tasandil? ja ma veel kord küsiksin, mis, milles on siis probleem, mis riigid pidurdavad edasiminekut, kuidas me saaksime sellest patiseisust välja rabeleda? jah, see kõlab imelikult, kui me ütleme, et me hakkame nüüd maandama riske, aga hoiuste tagamise süsteem tegelikult seda ju aitab teha, ehk siis kui kaugele on jõutud tehniliste aruteludega selles küsimuses? aitäh küsimuse eest. jah, nagu ma olen ka siin mitu korda öelnud, et eh, pangandusliitu, pangandusliit on Eestile olnud väga oluline teema ja me oleme siin väga palju sinna ressurssi pannud. Eh, need arutelud on läbinud peaaegu igat ECOFIN-i ja täna on näha, et äh, nagu ma ka ütlesin ennem, et, et riikidel on erinevad arusaamad, et äh, mõned riigid leiavad, et äh, riskide jagamine on üks olulisemaid teemasid, teised, et kõigepealt tegeleme riskide vähendamisega ja siis eh, tuleb riskide jagamine ja, ja, ja edis. edise eh, tehniline töö jätkus. prioriteet oli seal eh, riskide vähendamise meetmel. Need, nagu me teame, on edenenud hästi ja Eesti lähtus siin selgelt kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juunis kokku lepitud teekaardist. lisaks äh, meil on veel tõesti ka hea meel et saavutasime kokkuleppe parlamendiga kiirmenetluse eelnõude osas need olid siis pankade võlausaldajate hierarhia ja rahvusvahelise finantsaruandluse standardi rakendamine. see millised riigid pidurdavad on selles mõttes sellele ei saa niisugust vastust anda sest oleneb mis riigi poolt seda vaadata et et siin on riikidel erinevad äh, lähtekohad võibolla põhjapoolsed riigid on konservatiivsemad lõunapoolsetel on võibolla tähtsam riskide jagamine võibolla eelistatum ja ja selline kompromissi otsimine käib aga tehnilisel tasemel on väga tugev töö käinud aitäh ja käib ka edasi. Thank you, Paul Tack. suur tänu, lugupeetud esimees ja suur tänu, härra äh, minister, et tulite meie komisjoni, suur tänu ka äh, teie eesistuja, eesistumise eest, äh, mida hindasime kõrgelt, ma tean, et Eesti eesistujamaana kulisside taga töötas väga tõsiselt äriühingute ühise tulumaksubaasi kallal ja maksustamine on iseäranis keeruline teema Euroopa Liidus. aga sisaldab ka palju võimalusi. mul oli väga hea meel kuulda teie isiklikku arvamust. Te ütlesite, et teie arvate ise, et kokkuleppele jõudmine on võimalik. ja tõesti, uus Saksa valitsus on tulemas ja toetab samuti väga avatult seda äriühingu tulumaksu ühtset maksubaasi äh, ja ka miinimummaksumäära. Äh, kus on võimalik teie arvates kokkuleppele jõuda, millistes küsimustes ja minu teine küsimus, äh, digitaalne maksust, digitaalmajanduse maksustamine, selle dünaamikaga olete tuttavad, kümme riiki kirjutasid alla Prantsuse finantsministri kirjale. kas teie arvate, et ka lahkhelisid selles valdkonnas on võimalik ületada ja, ja lähiperspektiivis ja kas Euroopa peaks võtma liidrirolli endale digitaalmajanduse maksustamisel enne seda, kui OECD teevad, enne kui ameeriklased seda teevad, kas te arvate, et Euroopa peaks olema liider selles protsessis? aitäh küsimuse eest. Eesti jah, tegeles eh, ettevõtte ühtse tulumaksubaasiga tõsiselt, eh, ma siin ei hakka praegu võib-olla spekuleerima, et eh, kus need kokkuleppekohad on, kus mitte, sellepärast et meie eesistumise perioodi jäi ka osade liikmesriikide valimised mis äh, teeb alati keeruliseks äh, teatud kokkulepete saavutamise sest äh, uutel valitsustel või või alles kui koalitsioone luuakse ei ole ministritel mandaate see ei tähenda et siis tingimata seda et ollakse millegile vastu või midagi blokeeritakse aga lihtsalt mõni kokkulepe tänu sellele eh, võtab võtab aega eh, digimajanduse maksustamine on jah oluline teema tänu sellele et eh, euroopa võttis ühiselt selle teema väga tõsiselt päevakorda Äh, on ka oecd nii-öelda surve all sest ega ainult euroopa ma euroopa liikmesriigid ei saa aru et äh, kindlasti kõige parem lahendus oleks äh, see kui me ülemaailmselt lepime maksustamisreeglites kokku jah ma väga tervitan äh, euroopa riikide initsiatiivi siin kes on valmis kiiremini edasi liikuma kes on ka tulnud välja oma ettepanekutega mis suunas see toimuda võiks äh, ja see on üks äh, alternatiiv edasi minna kas või siis ajutiselt euroopas eelistatult ühiselt seni kuni maailmas suudetakse tervikuna maksusüsteem kuidas siis digimajandust maksustada kokku leppida aitäh Thank you. Last speaker, suur tänu, Kostas Mavridis, palun. suur tänu härra esimees. algatuseks minu poolt üks küsimus. küsimus, mis puudutab ähm, sotsiaalseid näitajaid äh,, indikaatoreid äh,. sellest äh, teemast räägiti peamiselt Göteborgis, Rootsis ja meile öeldi omal ajal, et me peame need sotsiaalsed äh, indeksid, indikaatorid äh, Äh, Euroopa poolaastasse sisse viima. Äh, mida te sellest arvate? minu teine küsimus käsitleb äh, Euroopa hoiuste tagamise skeemi. sellest on räägitud siin juba mõndagi ja teisedki kolleegid on küsinud selle kohta oma sõnavõtu alguses rääkisite, et et pangandusliidu osas saavutati ähm, päris palju edu, piisavalt edu. Äh, jah, tõesti, kahe esimese samba puhul võib äh, sellele alla kirjutada. nüüd meil on olemas pankade rahastamise võimalused, meil on olemas äh, ka pankade konsolideerimise direktiiv, ähm, aga minu küsimus teile oleks järgmine millised on reaalsed põhjused, mitte tehnilised äh, õigustused, reaalsed põhjused, miks me ei saa kolmanda samba tööd, tööga edasi minna? sellepärast, et kohe algusest peale oli see Euroopa Pangandusliidu üks äh, lahutamatuid osasid, tehnilised argumendid on üks asi, jah, tehnilisi argumente poolt ja vastu on alati palju äh, ja see kehtib ka esimese ja teise samba puhul nii et millised on need reaalsed küsimused, öelda ausalt välja, miks me ei saa kolmanda samba osas edu saavutada. see on meie kõigi jaoks äh, tähtis küsimus, see on meil kõigil südamel ja me ja kindlasti kui me selle, seda probleemi ei lahenda, siis me hiljem peame hakkama äh, probleeme kõrvaldama. jah, suur tänu küsimuse eest ähm see esimene küsimus mis puudutas siis sotsiaalseid näitajaid äh, rootsis räägitu põhjal ja ja nende sissekirjutamine jõulisemalt euroopa poolaastasse ma arvan et siin tuleb tervikuna vaadata seda protsessi et äh, et see semestriprotsess on äh, paranenud soovitused on paremini sihitud jah tulemused ei ole küll täies ulatuses käes aga analüüsid näitavad riigipõhiste soovituste elluviimine saab olla parem ja kindlasti on seal ka oma osa sotsiaalsetel näitajatel ma kahjuks tõesti ei oska siin täpset äh, vastust anda et äh, kui suur roll neil on või kui äh, tõsiselt on neid Rootsis räägitud äh, põhimõtteid äh, ellu viidud või tahetakse siin äh, neid rakendada. ja kui me räägime edisest kolmandast sambast siis kuna meil on laua taga ikkagi nii palju erinevaid liikmesriike, äh, kõigil on oma kodus valijad oma muredega, siis äh, me saame liikuda edasi konsensuse põhimõttel. ja sellepärast äh, täna ongi tunnetus, et kus me saavutame kokkuleppe, on, et liigume edasi samm-sammult ja esimene oligi et äh, kõigepealt äh, tegeleme riskide vähendamisega ja seejärel küll osaliselt ka paralleelselt aga siis astume järgmise sammu et et et kui kõik on korraga laual siis ei liigu mitte midagi edasi et see on täna selline minu tunnetuslik äh, arusaam ja niimoodi me jõuame ka etisega kokkuleppele Thank you very much. We hope that that would be the case. aitäh, loodetavasti tõesti nii läheb. aitäh selle väga hea arvamuste vahetuse eest. tuleb tunnistada, et kõik fraktsioonid äh, kiitsid teie eesistumist ning eks minagi pean selle üle kordama, et te olite edukad loomulikult loodame, et koostöö jätkub teiega kui ECOFIN-i ministrina. aitäh! Bulgaria. No, Bulgaria. Eh? <laughs> need to, to do the announcements. What... Your colleagues, very quickly, some announcement. mõned teadaanded, mõned teadaanded, kallid kolleegid, enne kui me lähme äh, päevakorra järgmise punktiga edasi um,. ja uh, siis neljateistkümnenda aasta koordinaatorite koosolekute otsused lükkasime edasi emupaketi oh, sorry. Uh, this is the VAT package. esimees vabandab ähm,, käibemaksupaketi ähm, jagamise lükkasime edasi ja, ja emu oma ka muidugi, aga jah, EDD, sellest räägime praegu, siis äh, EDA äh, ja, ja äh, kaasraportööruses sellest räägime, töörühmade kalender, finantsabi töörühm peaks aset, Ateenas peaks aset leidma enne suvepuhkust ja programmijärgseid riike tuleb samuti hinnata konkurentsi töörühma äh, tööprogramm võeti vastu, IFRS-i alaline meeskond, kalender võeti põhimõtteliselt vastu ja sekretäriaat pani paika esimese kolme kohtumise, peaks paika panema esimese kolme kohtumise kuupäevad. siis ähm, delegatsioonide külaskäigud kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta esimesel poolel ähm, äh, Prantsusmaa neli Rahvapartei, kolm Sotsiaaldemokraati, üks EKA, ECR, üks ALDE. Mm. Baasel kuusteist parlamendiliiget kokku, kuus Rahvaparteist, viis Sotsiaaldemokraadid, üks ECR, üks ALDE, üks Rohelised, üks ENF, ECB, neli EPP, neli Sotsiaaldemokraadid, üks Euroopa Konservatiiv Reformist, üks ALDE, üks kuue, üks Rohelised, siis Euroopa Eurogrupi presidendi, Eurogrupi töörühma presidendi kuulamine ja president Centano ja uus Eurogrupi töörühma president tulevad, kui nad on ametisse, siis Euroopa Parlamendi ja Euroopa Statistilise Nõuandekomitee määramine koordinaatorid äh, pidid saatma oma ettepanekud kandidaatide kohta, nad saatsid, toimub hääletamine, siis äh, majandusjuhtimine, EGONi äh, ettepanek äh, programmi kohta Euroopa Parlamendi näda-, parlamentaarse koostöö nädalal võeti vastu, koordinaatorid leppisid kokku EMU jätkupaketis äh, ja siis delegeeritud aktid ja teised rakendusmeetod, koordinaatorid pidid esitama veebruar kaks tuhat kaheksateist äh, protsessiks ettepanekud kirjaliku ettepaneku käigus ja siis avatud kohtumine säästliku rahastamise osas ähm, Brexit, koordinaatorid rääkisid töömeetodist, äh, resolutsiooni ettepanek, koordinaatorid otsustasid äh, mitte äh, jätkumeetmeid vastu võtta BE kaheksa null viis üheksa kaheksa murd kaks tuhat seitseteist resolutsioonidele Euroopa Kontrollikoda koordinaatorid pidid esitama sekretäriaadile ettepanekud prioriteetvaldkondade kohta Euroopa Kontrollikoja tööprogrammis kaks tuhat üheksateist Euroopa, Euro-, Ameerika Ühendriikide kindlustuse äh, ja tagatise kokkulepe, äh, muudatusettepanekute esitamise tähtaeg ähm, soovituse projektile on neljateistkümnendal, oli neliteist detsember, aga muudatusettepanekuid ei esitata, seetõttu me ei vaata muudatusettepanekuid läbi ja hääletame kohe selle soovituse projekti üle. ja praegu siis äh, kõik teadaannete all. me saame nüüd töö, tööga edasi minna päevakorrapunkt viis meie päevakorras. ja siis äh, liikmesriikide ülevõtmismeetmed äh,. nagu te teate, oma resolutsiooni ettepanekus äh, tahtsime me, et äh, jõustumine lükkuks edasi, suur häälteenamus toetas seda oleme nõukoguga dialoogis, sellepärast et selleks, et see meede oleks tõhus, peame oma tegevust kooskõlastama nõukoguga, et tegevus oleks võimalikult kiire, nõukogu on äh, teinud terve rea muudatusettepanekuid ja äh, raportöörina leian ma, et need on äh, põhjendatud, nii et me peame nüüd siin siis otsustama menetluse üle kodukorra artikkel viiskümmend punkt kaks võimaldaks meil, jah, me oleme tähtajale väga lähedal, aga raportöör räägib sellest täpsemalt siis hiljem. Werner, palun, annan sulle sõna. jah, vielen dank, härra äh, Vorsitzender. Äh, das ist ein aitäh, härra esimees. ajaliselt on tõesti meil keeruline ning ma tahaksin teid isiklikult ning ka sekretäriaati tänada äh, selle eest, et ettevalmistustööle tänu oleme me, võime me saavutada teatud õiguskindlust. Um, um meie edusammud ei tulene äh, parlamendi ja ekspertide vahelisest äh, koostööst, vaid sellest, et komisjon on viivitanud. ma soovisin, et komisjon teeks oma öö, äh, ettepaneku ennem suve, pärast suve saime me delegeeritud õigusaktid ning ka algse õigusakti põhiakti, aga väga hilja, kõigepealt delegeeritud õigusaktid Nende kohta muudatusettepanekuid tehtud ei ole, nii et me saame probleemideta homme nende üle hääletada, siin on kaks lõiget, äh, kolm põhjenduspunkti ning, äh, kuus põhjenduspunkti ning äh, kolm viidet, mille üle saab hääletada. Need muudatusettepanekud meie poolt puudutavad just ülevõtmise kuupäeva Äh, kuni äh, kuuenda oktoobrini äh, kaks tuhat kaheksateist me kõik leidsime, et see ülevõtmisaeg on liiga lühike. delegeeritud aktides, aktide puhul jõudsime üksmeelele, et toetame neid, et ülevõtmistähtaeg tööstusele, kindlustusele peaks olema ka oktoober kaks tuhat kaheksateist. siiamaani on kõik probleemideta läinud. aga nõukogu arutelud, aruteludes soovisid kakskümmend kaheksa liikmesriiki, et ka liikmesriikide öö, ülevõtmistähtaeg kahekümne kaheksandast veebruarist edasi lükatakse esimesena juu-, esimese juulini kaks tuhat kaheksateist. minu arvates oli see ettepanek mõistlik, kuigi kaks suuremat riiki, Prantsusmaa ja Saksamaa, polnud sellega nüüd lõpuni nõus, aga Suurbritannia, Itaalia ja väiksemad riigid leidsid, et selline tähtaeg sobiks aga komisjoni ettepaneku jaoks on vaja muuta ka direktiivi. see ettepanek tehti ka üsna hilja, nimelt kahekümnendal detsembril, meil enam koosolekuid siis ei toimunud, kui oleks me saanud ühe korra veel kohtuda, oleks me saanud kõik äh, tähtajaliselt ära teha, aga jõulud tulid peale Äh, komisjon oma tarkuses aga nii otsustas. direktiivi äh, muudatuses on ette nähtud järgmist. artikkel üks muudetakse ülevõtmise tähtaega liikmesriikidele esimeseks ju-, juuliks kaks tuhat kaheksateist, ülevõtmis või kohaldamise kuupäev teistele esimene oktoober ning mis kõige tähtsam, artikkel kaks, see ütleb, et see kehtib tagasiulatuvalt kahekümne kolmandast veebruarist kaks tuhat kaheksateist. ehk siis see direktiiv jõustub tagasiulatuvalt kahekümne kolmandast veebruarist. miks on see oluline? me peame selle vastu võtma järgmisel nädalal, järgmisel Strasbourgi nädalal ning komisjoni nõukoguga ja parlamendi arutelu triloogi vahel peab olema ka väike paus, ehk siis me peame plenaaristungil järgmine kord selle vastu võtma ehk kahekümne 20... sest kuupäev on ju kahekümne kolmas veeb-, veebruar. Äh, äh, aga me saame selle vastu võtta alles kahekümne kaheksandal või üheksandal, kahekümne kaheksandal veebruaril, seega meil jääb vähemalt kuus päeva õiguslikku lünka komisjon aga peab tagama, et, et see lünk ikkagi täidetakse, et eh, ei saaks mingisugust kahju selle kuupäeva jooksul sündida. kui keegi vastu ei ole, siis me võime eh, hääletusnimekirja homme panna hääletusele ning siis järgmistel nädalatel saame otsustada ka nende kuupäevade muutmise üle me saame äh, heaks kiita siis nii delegeeritud õigusaktid kui kuu, muudetud kuupäevad, minu arvates võiks see äh, olla probleemivaba ja viimane märkus, eile rääkisin vastutava Bulgaaria finantsatašeega, tema kinnitas mulle, et Bulgaaria eesistujana kavatseb ka nõukogus ära kinnitada need äh, kuupäevad aitäh veel kord äh, suure toetuse eest. minu arvates saame me selle asja läbi viia ilma suuremate probleemideta, aitäh. Mr Langen uh, for your leadership and capacity to uh, aitäh, et olete ette võtnud selle ülesande, et väga keeruline olukord lahendada, olukord, mida me, mille põhjuseks ei ole olnud meie, aga parlament soovib siiski lahendusi leida räägin ka oma fraktsiooni nimel, olete väga hästi täpsustanud ja kirjeldanud nõukogu viidatud muudatusettepanekuid ja muidugi meil on vaja täielikku ühtlustamist, äh, vastasel juhul ajakavast ei peetaks kinni ning äh, nagu ütlesite, väga oluline on, et kõik liikmesriigid oleksid kompromissiga nõus ning selleks, et liikmesriigid, kes selleks valmis on, äh, nemad saaksid ka kiiremini edasi minna nende küsimustega, sedasi saame lahendada ka nõukogus selle probleemi, nõukogu toetab täielikult ettepanekut ning ma arvan, et äh, kaks kaasseadusandjat on oma töös jõudnud sama kaugele ning mis puudutab tagasiulatuvat kohaldamist, selle lahendame ka, need, selle tehnilise paari päeva küsimuse lahendame ka kindlasti ning kindlasti IDD puhul äh, jõuame kokkuleppele ja seda probleemi oleks andnud, andnud vältida, kui komisjon oleks selle teksti varem meile saatnud, aga igal juhul täname komisjoni selle eest, et ettepanek esitati. me teame, et see on olnud väga keeruline otsus, äh, käinud läbi hoone erinevatelt korrustelt me ju teame, kui palju võtab aega paberi liigutamine mööda treppe ja lifte ja lõpuks siia majja jõudmine. igal juhul saame nüüd selge sõnaga edasi mi-, minna ja anda teada ka operaatoritele, et asjaga edasi minnakse. täna pärastlõunal vastuväitega tegeleme ning paralleelselt sellega käivitame ka viiskümmend punkt kaks artiklist tuleneva menetluse, mis tähendab seda, et raportöör on koostanud mitmeid muudatusettepanekuid, mis on muidugi üks-ühele vastavuses nõukogu omadega, et me äh, triloogi ei peaks pidama, kuna tekstid on ühesugused ning siis on seitse nädalat ette nähtud võimalike vastuväidete esitamiseks ning pärast seda tekst automaatselt võetakse vastu. see tähendab seda, et nõukogu teeb sama tööd paralleelselt, kolmepoolsed läbirääkimised jätame vahele ja ametlikus teates paar päeva pärast äh, tähtaega tekst avaldatakse, siis saame selle probleemi lahendatud. seega toetan raportööri ettepanekut ja ka nõukogu ettepanekut. ning muidugi mõista toetame ka tänast vastuväitehääletust. me oleme väga pragmaatiliselt äh, ka seadusandjatena tegutsenud probleemi lahendamiseks, see näitab, et Euroopa suudab ka kiiresti tegutseda, kui vajadus selleks on. jah, äh, ka komisjoni esindaja saab äh, hiljem sõna pärast seda, kui sõna on saanud variraportöör ning nüüd ECR-i nimel ma ei näe Ashley Foxi siin Sofi Intvelti samuti mitte. teisi variraportööre seega näha ei ole. see tähendab, et saame sõna anda komisjoni esindajale. palun. Thank you, president Gualtieri. aitäh, esimees Gualtieri. soovin tänada raportööri härra Langenit tehtud töö eest ning äh, tõepoolest oleme püüdnud järgida Euroopa Parlamendi resolutsioonist tulenevaid soovitusi seoses kindlustustoodete turustamise direktiivi rakendamisega. me mõistame, et teatud toodete turustajad, eriti just keskmise suurusega ettevõtted, võivad sattuda tehnilistesse raskustesse direktiivi õigeaegse kohaldamisega, kui me ei jõua kokkuleppele kohaldamistähtaja edasilükkamise osas. seega oleme lähtunud parlamendi soovitustest ning nagu ka lahkelt mainisite tehnilisi raskusi oli tõepoolest tulenevalt päevakorra probleemidest ja seetõttu väikese hilinemisega ettepanek vastu võeti. oleme nüüd võtnud arvesse mm, teatud nõukogu liikmete seisukohti, samuti oleme arvesse võtnud äh, kirja, mille EKONi komisjon meile saatis ning loodame, et meil on võimalik jõuda äh, hea ja pragmaatilise lahenduseni võimalikult kiiresti, aitäh! suur tänu! kas soovite kokku võtta? aitäh toetuse eest! tahaksin veel kord rõhutada, et ilma EKONi juhatuse sekretäriaadita ei oleks olnud see töö võimalik. see õiguskindluse tagamine näiteks ja hääletus peab siis olema täna pärastlõunal, see tuleb päevakorda panna, ei? millal me siis saame hääletada? ei saa üldse hääletada, olgu isegi veel parem. täna hääletame vastulause üle ja siis kasutame viiskümmend punkt kahte ja teie esitlete seda teksti ning siis on see automaatselt vastu võetud, kui teatud hulk saadikuid või fraktsioone on vastu, vastu ei ole. seega va-, hääletust otseselt vaja ei olegi. olgu, aitäh. Läheme edasi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

Dear colleagues, let's start and I welcome the Bulgari. kallid kolleegid, hakkame pihta ja tervitame siin ECOFIN-i eesistujat Vladislav Koronovi. suur tänu, et võtsite meie kutse vastu, et tulite meie komisjoni ja olete valmis tutvustama meile Bulgaaria eesistumise prioriteete meie komisjoni, ECOLi komisjoni töövaldkonnas. teeme juba tihedat koostööd Bulgaaria eesistuja esindajatega. tervitan teid ning avaldan teile tunnustust teie tööprogrammi puhul ning positiivse koostöö eest meie komisjoniga me oleme veendunud, et meie koostöö kujuneb edukaks, soovin teile edu teie eesistumiseks, teie edu on aga ka meie edu, sest et ähm, Euroopa poolaasta ajal ja teie eesistumise poolaasta ajal tuleb ähm, mitmeid tähtsaid lahinguid pidada, äh, üldised lähenemisviisid vastu võtta tähtsates küsimustes, algavad kolmepoolsed läbirääkimised tähtsates küsimustes meie koostöö peab sujuma voolujooneliselt ning ma olen veendunud, et nii see ka läheb. rääkisime just äh, äh, tagamise süsteemist, äh, kus me peame ambitsioonikatest eesmärkidest kinni pidama ning suur tänu sellele sektorisse koostöö eest enne kui annan teile sõna, ütlesin, et meie jaoks on oluline praegu ka see hetk äh, teekaardi seisukohast, me tahame Majandus- ja Rahaliidu lõpule viia, sest see on äh, ju tegelikult meie valuuta, meie Majandus- ja Rahaliidu edulugu, meil on olnud rasked ajad, vead, on tehtud vigu, häid otsuseid ja nüüd on Euroopa taas rööbastel, nagu paljud ütlevad. ning teie riik soovis liituda euroalaga. see on igati arukas samm teie poolt ja samas ka märk sellest, et euro on tugev. mina isiklikult toetan seda projekti. nii Bulgaaria europrojekti. ja nüüd palun, härra Vladislav Korolov, teil ongi sõna. suur tänu, härra esimees, kohe räägin bulgaaria keeles, aga kõigepealt suur tänu kutse eest, olen valmis siis nüüd tutvustama meie prioriteete, teen seda bulgaaria keeles. lugupeetud esimees, majandus- ning rahanduskomisjoni liikmed. Bulgaaria on olnud suure Euroopa pere liige üksteist aastat ja viimase vähem kui kuu aja jooksul, kuue kuu jooksul oleme me Euroopa Liidu Nõukogu eesistujaks poliitilise otsustusprotsessi keskmes. mul on suur au teile tutvustada Bulgaaria eesistumise prioriteete Äh, mida tutvustasin ka majandus- ning äh, rahandusasjade nõukogus. meie tänane koosolek on oluline, äh, sellepärast et aluslepingud kirjut-, sätestavad konstruktiivse dialoogi ja, ja institutsioonide vahelise suhtluse parandamise Euroopa Parlamendi ning nõukogu vahel kui kaasõigusloojate vahel. Euroopa Liit liidus valitseb praegu stabiilne majandusperiood, tööturutingimused on soodsad ning rahastamistingimused ka. samal ajal on ka väljakutseid. ma usun, et me käitume vastutustundlikult, meil on mõõdukas, konstruktiivne, ambitsiooni, mõõdukad ja konstruktiivsed poliitilised ambitsioonid, me suudame oma väljakutseid ületada ning äh, tagada finantsstabiilsuse ning pikaajalise majanduskasvi ning tööhõive ning sissetulekud Euroopa Liidus. Bulgaaria eesistuja tahab süvendada majandus- ning äh, rahaliitu, keskendudes äh, tervele reale olulistele valdkondadele, pangandusliidu lõpuleviimine, kapitaliturgude liit, Äh, julgustame äh, Euroopa maksuraamistiku arutelusid, ähm, maksueeskirjade arutelusid, ähm, maksuvõimekuse äh, arutelusid, ähm, räägime ka Euroopa stabiilsusmehhanismi tulevikust. oluliseks prioriteediks on pangandusliidu tugevdamine, plaanime süvendada teekaarti, tuua sisse konkreetseid samme riskide vahenduse, riskide jagamise kohta me tahame äh, soodustada arutelusid Pangandusliidu tagatismehhanismide kohta, kus Euroopa stabiilsusmehhanismil võib potentsiaalselt olla äh, suurem roll tulevikus. teine oluline küsimus äh, nii institutsioonide kui ka kodaniku jaoks on Euroopa maksuraamistik. me arvates on, on igati asjakohane, et nõukogu jätkab lihtsustamis tegevust ning äh, maksueeskirjade rakendamist ja räägime siin ka äh, stabiilsuse koordineerimise ja juht, valitsemise lepingu ülevõtmisest ja juunis peaks nõukogu vastu võtma suurema teekaardi majandus- ning rahaliidu süvendamise kohta. oleme veendunud, et komisjoni äh, hiljutine majandus- ning rahandusliidu pakett on ähm, oluliseks panuseks, seal on mitmeid huvitavaid mõtteid, iseäranis pikaajalisi mõtteid. lugupeetud daamid ja härrad, Bulgaaria eesistuja püüdleb sujuva kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta majanduskoordineerimise rakendamise poole, ehk siis Euroopa poolaasta äh, sujuva rakendamise poole. eile võeti vastu iga-aastase majanduskasvu äh, aruande järeldused ja hoiatusmehhanismi järeldused, samuti soovitus euroalale. Bulgaaria eesistuja kavatseb korraldada temaatilise arutelu märtsis kaks tuhat kaheksateist. keskendutakse soovituste, kahe tuhande seitsmeteistkümnenda aasta soovituste rakendamisele, iseäranis pöörates tähelepanu tööjõu tootlikkuse kasvule. see protsess jõuab lõpule nõukogu ning ülemkogu heakskiiduga juunis siis kiidetakse heaks äh, kahe tuhande kaheksateistkümnenda, kahe tuhande üheksateistkümnenda aasta riigipõhised soovitused, äh, mis kutsuvad üles struktuurilistele reformidele ning investeeringutele Euroopa Liidus. mis puudutab Euroopa Liidu, Euroopa tulevikku, siis finantsliidu ülesehitamine Majandus- ning Rahandusliidu raames Euroopa Liidus on üks Äh, prioriteete viie presidendi raportis, mis avaldati äh, kahe tuhande viieteistkümnenda aasta juunis ning üks osa ka Euroopa Komisjoni äh, dokumendis, mis käsitleb Euroopa tulevikku kuni kahe, mis avaldati mais kaks tuhat seitseteist. nagu ma mainisin juba, Euroopa Liidu ning Bulgaaria eesistuja e-, prioriteediks on riskide edasine vähendamine Pangandusliidus. komisjon tegi novembris kaks tuhat kuusteist oma ettepaneku, see on üks osa oluline osa riskide vähendamise meetmetest. Eesti eesistuja saavutas panganduse vallas palju edu, aga on siiski veel lahendamatu küsimusi, nii poliitilisi kui tehnilisi lahendamata küsimusi. Bulgaaria eesistuja on valmis äh, saavutama tasakaalustatud kompromissi nendes küsimustes ning eeldame, et läbirääkimised Euroopa Parlamendiga algavad õige pea. selle teema vallas tuleb edu saavutada, sellepärast et see on äärmiselt huvitav äh, äh, um, Euroopa kodanike jaoks. Bulgaaria eesistuja annab endast parima, et Euroopa hoiuste tagamise skeemi osas edu saavutada lähtuvalt äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta juuni nõukogu järeldustest ja poliitilised arutelud Euroopa hoiuste tagamise skeemi küsimuses peaksid äh, algama siis, kui oleme riskide vähendamise osas piisavalt edu saavutanud. praegusel hetkel on ainult euroala liikmed kõikide pangandusliidu eleme-, elementide osalised, aga uks on avatud ka uutele liikmesriikidele ja väga paljud meetmed mõjutavad kogu Euroopa Liitu ja lõpetuseks Bulgaaria eesistuja jätkab tööd ka kapitaliliit, kapitaliturgude liidu kallal, sealhulgas ka ajakohastatud äh, keskpika kava kohta ning äh, turu pangaväliste rahastamise teemade kallal samuti. ja akreeringukohustuste riivad, tuletisinstrumendid, samuti äh, kesksete vastaspoolte valdkond ning ja järelevalve ning samuti ka kolmandate riikide kesksed vastaspooled on meil plaanis. lugupeetud daamid ja härrad, Bulgaaria jätkab tööd Euroopa ülese pensioni teema kallal ja eeldame saavutada nii palju kui vähegi võimalik ning hakata Euroopa finantsjärelevalvesüsteemi üle vaatama. samuti ähm, on meil plaanis uus hoolsuskohustuste režiim ähm, investeerimisfirmadele. mis puudutab äh, kokkulepet nõukogu läbirääkimiste mandaadiks äh, detsembris kaks tuhat seitseteist äh, Euroopa turu infrastruktuuri määruse küsimuses, siis äh, oleme valmis alustama läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga, kui asjakohane raport Euroopa Parlamendis ning selle muudatusettepanekud on vastu võetud veel üks väga oluline küsimus meie kodanike ning ettevõtete jaoks on maksustamine. tahaksin äh, teile teada anda, et äh, meie prioriteedid äh, lähtuvad strateegilisest planeerimisest Euroopa Liidus õigusettepanekutest ning komisjoni tööprogrammist. saadame arvesse ka ülemaailmset konteksti ning äh, oma koduriigi eesistuja riigi poliitilisi prioriteete. meie peamised prioriteedid on järgmised. investeeringute suurendamine, jätkusuutlik majanduskasv, õiglane konkurents ühtsel turul Äh, ja õiglane ning tõhus äriühingute tule, tulu maksustamine Euroopa Liidus, samuti agressiivse maksuplaneerimise äh, ärahoidmine ning äh, maksuvaldkonna läbipaistvuse parandamine. veel üks eesistumise võtmeprioriteet on ühtne Euroopa käibemaksuala. see on oluline piiriülese kaubavahetuse seisukohast liikmesriikides, see aitab samuti tagada integreeritud käibemaksu haldamist ning soodustab suuremat halduskoostööd liikmesriikide maksuorganite vahel. see aitab omakorda vähendada käibemaksupettusi. me jätkame oma tööd ka äriühingu ühtse tulumaksubaasi kallal, teeme seda tehnilisel tasandil, nii palju kui vähegi võimalik. digitaalmajanduse maksustamine on samuti meie jaoks tähtis küsimus, võin teile kinnitada, et pärast ähm, komisjoni õigusloomelise ettepaneku koostamist kahe tuhande kaheksateistkümne aasta alguses, anname endast parima. samuti on meile eesmärgiks koos, võtta vastu üldine lähenemisviis halduskoostöö direktiivi osas, automaatse infovahetuse osas, piiriüleste kokkulepete küsimuses, kavatseme seda teha märtsi ECOFIN-i kohtumisel siis ähm, äh, mittekoostöövalmite äh, riikide maksu vallas mitme koostöövalmite riikide nimekiri on oluline, siis äh, oluline on äh, uued kaitsemeetmed, äh, nimekirja võtmine, nimekirjast väljavõtmine, rahvusvahelised standardid, lugupeetud daamid ja härrad, need olid siis Bulgaaria eesistumise peamised eesist-, prioriteedid, meie edu, edu sõltub sellest, et me suudaksime aktiivselt ning viljakalt teha koostööd Euroopa Parlamendi ning Nõukogu vahel, olen veendunud, et parlament täidab täiel määral oma rolli selles protsessis, tegemist on ju ainukese Euroopa Liidu institutsiooniga, mis koosneb Euroopa kodaniku poolt otse valitud liikmetest ja esindajatest, aitäh! Thank you! suur tänu! selle väga põhjaliku ülevaate eest ning ka nende sõnade eest täna, mida te ütlesite Euroopa Parlamendi suunal. Burkhard Palts esimesena, palun. Äh, aitäh, härra esimees. härra minister, tere tulemast Econisse. meeldiv, et te siia tulite. ja alustuseks loomulikult soovin teile kõike kõige paremat nii teile isiklikult kui teie riigile eesistumise ajaks esimesel poolel kahe tuhande kaheksateistkümnendast aastast. mul on kaks küsimust. esiteks, vahest selgitate kuidas kavatsete te toetada eesistujana Brexiti läbirääkimisi? E-, eelkõige meie valdkonnas finantsteenused, finantspoliitika. millised on teie prioriteedid seal ning teiseks, paar päeva tagasi teie, e-, kuulsime teie peaministri ette Äh, kandest, et äh, Bulgaaria soovib ka liituda euroga. esitatud statistika, mida me näeme, on ähm, muljetavaldav, aga kardetakse ka, et on vaja veel ära teha natukene tööd. näiteks äh, on väidetud, et tuleb tõsta tootlikkust, teie Äh, riiki, riigis ning välisinvesteeringuid rohkem ligi meelitada. samuti tuleb äh, võidelda rohkem korruptsiooni vastu, öeldakse. vahest annaksite ülevaate, millised äh, Bulgaaria poolsed sammud seal võiksid olla? aitäh. May I answer, Mr. Bucks? Uh, Thank you for... Благодаря ви за тези е, въпроси. Ще почна от... Suur tänu nende küsimuste eest. Alustaksin viimasele vastamisest, kuna mugavamalt tunnen ennast Bulgaaria hetkeolukorrast rääkides. muidugi on meie jaoks euroala ja Schengeni piirkond väga suur võimalus Bulgaaria täiendavaks lõimimiseks Euroopa Liidu struktuuridega. kahtlustatakse, et soovime lihtsalt lõigata odavalt dividende oma liitumisest, aga tahaksin teile kinnitada, et et Eurostati avalike andmete kohaselt äh, on Bulgaaria riik, mis peab kinni finantseeskirjadest. tuhande üheksasaja üheksakümnendate aastate õppetunnid äh, ning õppetunnid, mille saime sotsialismilt üleminekuga seoses Bulgaarias, on näidanud, et distsipliin on väga oluline. alustuseks ütleksin, et meil on olnud juba valuutanõukogu režiim ehm, mitmeid aastaid ning eesmärgiks muidugi on euroga liikumine aastal üheksakümmend seitse, kui see režiim ehm, sisse toodi. ning ehm, pärast seda, kui Saksa margast sai euro, oli Bulgaaria lööb seotud euroga ning nii on äh, see olnud juba kakskümmend aastat, vahetuskurss on üks koma üheksa viis viis kolm täpselt ehk äh, Saksa marga vahetuskurss äh, euroks. Bulgaaria riiki nähakse ehk vähem konkurentsivõimelisena, aga see muidugi tõele ei vasta. meie keskpangal nagu ka Euro-, Euroopa Keskpangal on äh, vastavad volitused, seega oleme meie tegelikult juba euroala ka seotud küll välisena esialgu, kuid me oleme oluliselt mõjutatud euroala, euroalas toimuvast ja Euroopa Keskpanga poliitikatest. Pole selge, kumb peaks eh, saabuma enne, kas eh, konvergents on piisav selleks, et euroalaga liituda või taastub euroala riikide usaldus meie majanduse vastu edendatakse välisinvesteeringuid ning seeläbi konvergents suureneb. Euroopa Liidu üks parim po, positiivsematest poliitikatest on olnud ühtekuuluvuspoliitika ning Bulgaaria liitumine euroalaga, olgugi et meil ei ole sellega kuhugi kiiret. enne kui oleme selleks välja töötanud strateegia sellegipoolest euroalaga liitumine, see on samuti mõnes mõttes ühtekuuluvuse poliitika, võttes arvesse, et Euroopa rahanduspoliitika mõjutab meid. ilmselt teate, et Bulgaarial on üks väiksemaid riigivõlgu Euroopas, eelarve ülejääk on umbes üks protsent SKP-st seega kui me räägime finantseeskirjadest, siis pigem oleksime positiivseks näiteks Euroopas. Jonas Fernandes. härra Fernandes. Alfred Sand, teen. Alfred Sand sel juhul. Well... suur tänu. Ähm, soovin kõike head eesistumise ajaks majanduse viimane ülevaade näitab, et Euroopa Liidu majanduse areng üldiselt, majanduskasv ka euroalas suureneb kõigis riikides, võttes arvesse majanduslikku, majanduse paranemist, ei ole enam mõistlik kasutada eh, kasinuspoliitikat eeskätt, ettekäändena vähendada inimeste ostujõudu ja ettevõtete arengu võimalust vastupidi, tuleks äh, tagada kõrge elatustase kogu piirkonnas. kas te ei leia, et oleks vaja toetada umbes äh, viieprotsendilist äh, minimaalse sissetuleku tõusu üle kogu Euroopa? kui see toimiks üle kogu Euroopa, siis leevendaks see ka konkurentsiga seotud pingeid. samuti aitab see saavutada eesmärke. sellise meetme võib aga vastu võtta ainult nõukogu tasandil kas nõukogus soovitakse seda teha, võttes arvesse, et Euroopa tasa, tasandil lähenevad äh, valimised kiiresti. kui äh, valimised Euroopa projekti jaoks peaksid, on edukad, peavad liikmesriigid näitama, et kärpepoliitika asemel keskendutakse hoopis Euroopa kodanike heaolu parandamisele ning teisel teemal arvestades, et mandaadiperioodi lõpp on lähedal, millised on teie seisukohad, kui tõhusaks on osutunud EFSI ja ühtekuuluvuspoliitika liikmesriikide ühtlus, majanduse ühtlustamisel? Много сериозни въпроси поставяте. Можем да го... jah, need olid väga huvitavad küsimused, suur tänu. võiksime sellest päevade kaupa rääkida. kõigepealt alustaksin kasinusmeetmetest. praegused finantseeskirjad on väga keerulised. kindlasti tuleb neid nõukogu tasandil arutada, neid eeskirju tuleb kohe kindlasti lihtsustada avaliku sektori kulutused võivad luua lisandväärtust, aga siin on küsimus tõhususes ning me peame vaatama, kas kulutused äh, peaksid olema seotud ka sissetuleku taseme tõusuga, kas see tuleb teiste eelarve äh, eesmärkide arvelt ja konkurentsi arvelt, võttes arvesse, et Euroopa keskmine võlatase on üsna suur ning kui me kulutame selliseid arve järgmise põlvkonna arvelt, siis ei ole see ju aus. võlakoormus riigivõla kaudu avalike kulutuste suurendamine ei ole jätkusuutlik poliitika ning Bulgaaria valitsus seda ei toeta mis puudutab majanduskasvu aegu, siis tõepoolest sellised uudised on teretulnud, võime kergemini hingata, vähemalt Euroopa Liidus ja euroalal, aga hoolimata sellest, et majandus küll taastub, peame mõtlema ka selle tsükli teisele po-, küljele ja mida me teeme siis, kui oleme taas silmitsi kriisiga, inimesed teavad, et majandus on tsükliline ning headele aegadele järgnevad alati ka kehvemad ajad. mis puudutab ühtekuuluvuspoliitikat, siis saan tuua ühe näite Bulgaariast Euroopa Liiduga liitudes. oli Bulgaaria keskmine skp kakskümmend kaheksa protsenti protsenti võrreldes Euroopa keskmisega. Äh, pärast äh, liik-, Euroopa Liidu liikmeks saamist äh, ja tänu solidaarsusele oli kahe tuhande kuueteistkümnendaks aastaks nelikümmend kuu, neljakümne kuue protsendini tõusnud. ühe kolmandiku keskmise skp pealt seega liikusime viiekümne protsendi peal, see on väga oluline edasiminek, seega meie kodanike jaoks on Euroopa Liiduga liitumine olnud edulugu. olen kindel, et riiklik, liikmesriikide rahandusministrite suhtumine eelarve küsimustesse sõltub muidugi ka vastava liikmesriigi traditsioonidest ja tavadest aga ma ei usu, et eelarve suurendamine iseenesest majanduskasvuni viiks. aitäh, Keit Wimborn! aitäh, suur tänu, minister, et meiega täna arvamusi vahetama tulite. minu küsimus on seotud eeskirjadest kinnipidamisega Euroopas praegu nõukogus äh, arutatakse kolme dokumente, mis on tuletisinstrumentide ja kliiringuga seotud, nagu sissejuhatuses mainisite, siis äh, kesksete vastaspooltega tegeldakse ning äh, turuinfrastruktuuri määrusega samuti järelevalve elementidega. esimese mainitud äh, faili kaasraportöörina tean, et otsused, mis ühes valdkonnas langetatakse, vahel ennetavad äh, teises dokumendis tehtavaid sarnaseid otsuseid. kuidas teie eesistumise ajal tagatakse ühtsus, äh, sidusus kõigi kolme äh, valdkonna vahel, võttes arvesse, et need küsimused on keerulised, muutuvad need veel keerulisemaks, kui me lisame siia Brexiti komponendi. millised tegevused on teie eesistumise ajal kavas ning kas kavatsete kaaluda ka tulevasi Euroopa Liidu Ühendkuningriigi suhteid, eriti just kesksete vastaspoolte suhtes, kuidas tagab teie eesistumine sidususe nende küsimuste vahel, aitäh! govorim za Brexit, to je ena tъжна история. Brexitist rääkides, siis see on kahetsusväärne asjaolu. ma kahetsen väga seda, et Briti kodanikud hääletasid nii, nagu nad seda tegid. sest ma olen kindel, et Euroopa Liit tagab meie maailmajaos rahu ja äh, praeguse majandusühenduse äh, lõhkumine ei ole ka halb, väiksemad muutuvad nõrgemaks ning tugevad veel tugevamaks. mis puudutab neid faile, mida te mainisite, siis meie jaoks on nad üks pakett. meie eksperdid töötavad nende kallal üheskoos mis puudutab nii kesksete vastaspoolte järelevalvet kui ka nende vastutusele võtmist, need tööd käivad nõukogu töörühmades samal ajal. eestlaste saavutuste põhjal võib öelda, et me jõuame päris palju edasi kesksete vastaspoolte järelevalve küsimuses. ning finantsseisundi taastamise küsimuses olen ma mõõdukalt optimistlik. kõige tähtsam küsimus on siin just kolmandate poolte järelevalve. detsembris Eesti eesistumise ajal jõudsime kokkuleppele läbirääkimismandaadis emiri üle. oleme valmis läbirääkimisi alustama niipea, kui parlament on valmis. Thank you uh,, Mr Klints the.... aitäh, härra Klints. aitäh, härra esimees. tere tulemast meie uh, komisjoni. Euroopa Liit on uute tehnoloogiate valdkonnas USA-s palju maha jäänud, näiteks interneti puhul. me saame jääda maailma suuremaks majandusruumiks ainult siis, kui me ka siin suudame edasi liikuda, näiteks tehisintellekt, e, e, intellekt e, e-mobiilsus ja nii edasi. Teist, teilt ei kuulnud ma nendelt teemadelt, teemadest mitte midagi kas teil on mõningaid ettepanekuid ka siin valdkonnas, et võetaks vastu siipäraseid meetmeid ning tehakse investeeringuid? teiseks, Brexit toob kaasa selle, et Euroopa Liit saab vähem raha, kuna Ühendkuningriik oli suur netomaksja. samas on meil rohkem väljaminekuid mitte ainult teadus- ja arendustegevuse e, e, investeeringute tõttu, aga investeeringute tõttu rändepoliitikasse, energiasse ja nii edasi. kas ei oleks mõttekas küsida, et kas Euroopa Liidu ja liikmesriikide äh, vaheline äh, maksete jaotus tuleks üle vaadata, pidades silmas lähimuspõhimõtet. võib-olla tuleks äh, siin nüüd värske pilguga asi üle vaadata ja jagada pädevused ümber. kolmandaks me kuulsime, et paljud ettevõtted, eriti VKE-d ka Kreekast, on ümber kolinud Bulgaariasse erinevatel põhjustel, maksulistel ja nii edasi. kas see protsess on peatunud või ta jätkub ning kas te võite ette kujutada, et nüüd, kus Kreeka on taastumas, et see majanduslik äh, kadu peatub. aitäh. nagu äh, aitäh huvitavate küsimuste eest. ECOFIN-i nõukogu ei saa tehisintelligentsi endal öö, arutelu prioriteediks võtta. aga ma endiselt mäletan seda Saksa valitsuse edulugu, kui nad otsustasid koos Prantsuse ja teiste Euroopa riikidega välja tulla uue projektiga mis viskas kinda ka juhtivatele Ameerika ettevõtetele. niisiis, see oli hea näide sellest, kuidas me saame uute tehnoloogiate frondil olla edukad. Teil on õigus, Euroopa kümme aastat tagasi oli tehnoloogia rindel liider me mäletame kõiki leiutisi, mida meie maailmajaos on tehtud, aga ajad on muutunud. teised on juhtimas. aga meie jaoks Ecofinis on prioriteet pigem digitaalmajanduse maksustamine me peame välja mõtlema, kuidas neid hargmaiseid ettevõtteid maksustada. digitaalmajanduse maksustamise lahendamisega lahendame ka hargmaiste ettevõtete maksustamise probleemi, nii et tulu, mis on teenitud Euroopas, maksustatakse ka Euroopas meie maksusüsteemid peavad olema läbipaistvamad ja õiglasemad. meil on olemas nüüd viienda detsembri nõukogu järeldused me ootame komisjoni algatust ning OECD raportit finantsministritele, mis peaks valmima märtsis kaks tuhat kaheksateist. komisjoni ettepanekut hakkama aga analüüsima kohe, kui see meieni jõuab e. E-trükised. ja nende maksustamine sellest teemast veel räägitakse. kaks liikmesriiki äh, on eriarvamusel ning seetõttu on asi jäänud patiseisu kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal. ja mis puudutab Kreeka ettevõtete kolimist Bulgaariasse, siis see on natukene liialdatud pole olnud mingisugust lisamõju Bulgaariale ning üüratut ümberkolimist ei ole. loomulikult toetame meie õiglast maksusüsteemi mis puudutab maksumäärasid ja maksubaasi, seetõttu me tervitame ka loomulikult Kreeka taastumist ning soovime neile kõike kõige paremat niisiis mingisugust tohutut mõju siin äh, valdkonnas ei ole. aitäh! alustasime täpselt õigel ajal, aga peame kinni pidama ikkagi sellest viiest minutist äh, igale küsimusele. muidu me ei saa kõigile sõnasoovijatele sõna anda. seega palun pidage kinni oma kahest minutist maksimaalselt, et va-, äh, et meie külalisel oleks maksimaalselt kolm minutit öö, vastamiseks. Dimitrus Papadimulis järgmisena. aitäh! ma tahaksin teid siin tervitada, härra minister, soovin teile edu eesistumise ajaks. suur tänu ka nende positiivsete kommentaaride eest siin, mis puudutasid minu kodumaa Kreeka taastumist. mul on teile ka paar küsimust. nii palju, kui ma nägin, siis eile juba ECOFINis ütlesite te, et üks teie prioriteete on sotsiaalsammas. ma tean, et praegu ka toimuvad arutelud, niisiis palun öelge mulle, milline on ajakava öö, sotsiaalse samba öö, väljatöötamiseks. teiseks, te ütlesite, et üks prioriteete on teil öö, pangaliidu integreerimine äh, Euroopa-ülese äh, hoiuste süsteemiga. et see kaitsemeede ka paralleelselt paika pannakse, riskide vähendamine äh, toimuks siis samal ajal, kui riskide ühendamine. kui, millised on teie plaanid siis nõu-, sest nõukogus on asi praegu pidama jäänud? järgmisena Euroopa järgmine finantsraamistik. kuna tulemus on Brexit, siis mida te arvate uutest äh, rahastamisallikatest Euroopa Liidu eelarvesse, võttes arvesse, et ilmselgelt on oht, et sotsiaalse ja regionaalse ühtekuuluvuspoliitika fondid äh, nii põllumajandus kui regionaalarengufonde hakatakse kärpima. mida seal võiks ette võtta? Темата с многогодишната финансова рамка ще бъде болезнена. Да, kõigepealt MFF. see on üsna valus teema, mida Brexiti valguses arutada aruteludes pole keskendutud õigetele asjadele, meil on vaja välja mõelda, milliseid instrumente ja poliitilisi meetmeid meil on vaja ning siis nad täita ka sisuga. märtsis Sofias näiteks toimub meil kõrgetasemeline arutelu mitmeaastase finantsraamistiku üle. ma kahtlustan, et liikmesriigid ei soovi uusi instrumente paika panna, et tulevasi lünkasid täita ma su-, kardan ka, et praeguseid instrumente ei saa öö, samaväärselt rahastada. samas need riigid, mis saavad kasu ÜPP-st ja ühtekuuluvuspoliitikast, on hakanud ka ütlema, et need poliitikad on väga kasulikud, on väga olulised nende jaoks niisiis, arutelud saavad olema keerulised. me ootame ka komisjonipoolset ettepanekut siin. igatahes on väga oluline, et uus MFF teie äh, parlamendi poolt vastu võetaks. Teie komisjoni poolt sest kui asi viibib liiga kaua pärast valimisi, muutuvad arutelud veel raskemaks, siis on meil uued volinikud, uued parlamendisaadikud ja arutelud peavad algama jälle nullist. mis puudutab raha- ja majandusliidu tugevdamist, siis me oleme siin juba mõndagi ette võtnud, meil olid väga viljakad arutelud sellel teemal, komisjoni pakett on väga asjalik panus, eriti pidades silmas pikemat perspektiivi. nõukogu arutas ka seda teemat me hoiame ühendust ka euroala presidendiga tagamaks, et meie töö oleks võimalikult palju koordineeritud. riski vähendamine ja riski jagamine on siin kõige suu-, vastuolulisemad teemad, kumb peaks olema prioriteet, vähemalt mõned suurematest liikmesriikidest sooviksid keskenduda kõigepealt riski vähendamisele ning kui see on tehtud, siis alles soovitakse minna riski jagamiseni jaga-, jagamise juurde. väga keeruline on siit patiseisust välja rabeleda, aga suurem osa liikmesriigis soovib siin ikkagi edasi liikuda. aitäh, Ernest Urtasson! Eh. aitäh! mul on kolm küsimust. esiteks, meie fraktsioon tunneb eriti muret asjaolu üle, et viimastel kuudel on hakatud takistama pangaliidu viimistlemist ning avaliku sektori raha kasutamist. pangaliidu puhul rääkisite te sellest riskipaketist, aga ka kriisilahendusmehhanismide eh, takistuste eemaldamisest. kuidas te kavatsete need probleemid lahendada? teiseks, te ei maininud seda, aga kas teil on kavatsus reformida kuidagi ka riigipõhise aruandluse direktiivi, kas on võimalik järgmise poole aasta jooksul siin edasi liikuda? või vähemalt, kas te üritate seda teha? kolmas küsimus. see kuulus äh, maksuparadiiside must nimekiri. ma arvan, et paljud meist ei jaga Ecofini eile vastu võetud otsust, ei nõustu sellega, aga osaliselt ka sellepärast, et me ei tea, mis põhjusel mõned riigid on sinna lisatud ning mõned välja võetud. seega minu küsimus on järgmine. kas eesistujana te ei leia, et dokumendid e, nende jurisdiktsioonide kohta, mis on sealt välja võetud, kas neid ei, neid ei peaks avalikustama või vähemalt parlamendile edastama, sest e, kui selliseid otsuseid ei põhjendata meie koja ees, on see murettekitav, aitäh. ma nõustun täiesti sellega, et meil on vaja rohkem läbipaistvust selle kohta, miks riigid on lisatud nimekirja või sealt välja võetud. see info peab olema piisavalt avalik, et see oleks ka piisavalt usaldusväärne. eile ütlesin ma, et ega meile see kahju ei teeks, kui riigid, mis on välja võetud sealt nimekirjast, ka avalikustatakse aga äh, selleks on vaja nende nõusolekut. muidu võib tekkida meil diplomaatilisi probleeme liikmesriikide ning äh, mitte koostööaltide maksujurisdiktsioonide vahel. ma võin teile kinnitada, et kõrgetasemeline töörühm nõukogus jälgib väga tähelepanelikult seda, kuidas need riigid, kes on nimekirjast välja võetud, oma kohustusi täidavad ning me oleme jätnud endale õiguse juhul, kui nad ei täida oma kohustusi, nad uuesti ükskõik millisel ajahetkel kanda mitte koostööaltide jurisdiktsioonide nimekirja meie arutelud on näidanud, et nõukogu otsus oli hea. riigid, mis nimekirja pandi, hakkasid väga kiiresti koostööd tegema. see näitab, et meie algatus oli õige mis puudutab äh, kolmandate riikide aruandlust siis. eesistujana kavatseb Bulgaaria jätkata tehnilist tööd, milles on Hollandi, Slovakkia, Malta ja Eesti eesistumise ajal väga palju edasi jõutud. meil on vaja rohkem aega, et meie positsioonid oleks selgemad, õigustalitus on koostanud oma arvamuse kus öeldakse, et õiguslik alus peaks olema artikkel sada viisteist aluslepingust, komisjon ütleb, et õiguslik alus peaks olema artikkel viiskümmend lõige üks. praegusel hetkel nõukogus kokkuleppele pole jõutud. Thank you, uh, Mr Coburn. aitäh, härra Coburn aitäh, härra esimees. kahe tuhande seitsmendal aastal soovis Bulgaaria liituda euroalaga, aga ei täitnud kriteeriume. Te mõistate küll, et kõike öö, ei saa. liikmelisus tähendab pangaliitu, hoiuste tagamist, stabiilsus- ja kasvupakti euroala finantsministreid, kes tegelikult juhivad teie finantsasju teie eest, tuleb täita eelarve eh, ja maksureeglid euroalas, see hävitaks teie konkurentsivõime, te, see eh, väheneks kõvasti praegusega võrreldes. Teil on vist praegu kümneprotsendiline maksumäär tulumaksule ning ettevõtetele see on suurepärane, see on fiskaalne valhalla, miks te soovite seda muuta ja, ja oma valuutat muuta? selge on see, et Euroopa soovib ühendada har-, äh, harmoneeritud äh, tulumaksumäära äh, ja CCTB, see hävitaks Bulgaaria konkurentsieelise. see võib olla teie mainel hea, aga kodanikele see ei ole kas, olenevalt sellest, kas härrad Barnier ja Verhofstadt naudivad seda, aga Londoni City on Euroopa Äh, finantskeskus, kui see kaob, siis hakkavad asja juhtima kahtlased Itaalia pangad, nad võivad üldse äh, pankrotti minna, seega teid ühendatakse äh, euroalaga, mis on katastroofi äärel. ma ei tea, kuidas te soovite sellest välja rabeleda, me ei soovi ju Euroopa katastroofi sarnaselt ka tuhande üheksasaja kahekümne üheksanda aastaga, kus fašistid hakkavad võitlema kommunistidega ja demokraatidega, aga asi liigub sinna suunas, kui teiegi soovite ühineda euroalaga. ning siis kõik need pensionid, mida ühendatakse omavahel, ma olen töötanud Londoni City's, ma tean küll, kuidas need asjad käivad. üks asi veel, NATO on taganud meie maailmajaos rahu, mitte Euroopa Liit. ja Euroopa Liit soovib nüüd õõnestada NATO-t viimased Euroopa Liidu sekkumised Ukrainasse on viinud meid sõja äärele ka Venemaaga. vabandust, aga nüüd me peame kasu, kehtestama selle kahe minuti piirangu. Аз напълно разбирам вашата теза, само че не... Ma mõistan teie põhimõtteid, aga kahjuks ma ei jaga neid. Ma toetan Euroopa Liitu täielikult ja ma arvan, et Brexit on üsna kurb lugu. aga mis seal ikka, Briti valijad otsustasid nii. meie moto on ühiselt oleme me tugevad ning te teate minu põhimõtet, et maailma majanduse areng tähendab, et suuremad muutuvad tugevamaks ning nõrgemad muutuvad veel nõrgemaks. eks aeg näitab, kas meil on õigus või me eksime. aga ühtne eh, ettevõtete tulumaksubaas ei tähenda harmoneeritud öö, eh, mak-, tulumaksu. meil on väga erinevad maksubaasid, me võime väga hästi juhtida seda arutelu maksubaasi üle me loodame siin edasi liikuda. me soovime vähendada maksukonkurentsi Euroopa Liidus ning suurendada õiglust. me ei tunne muret meie Euroopa Liidu liikmelisuse üle me oleme näinud ainult positiivseid märk- äh,, tõendeid liikmesuse kasust, seega ma ei ole teie muredega nõus. meil on väga hea meeskond ja finantsolukord pole Bulgaarias ohus. ma ei näe mingit põhjust teie suhtumisele ning minu tegevus Brüsselis ei kahjusta kuidagi Bulgaaria rahandust. aitäh! aitäh, härra esimees, härra rahandusminister, soovime teile eesistumise ajaks edu. ma ei ütle seda niisama, mina olen austerlane ning meie oleme eesistujad kahe tuhande kaheksateistkümnenda aasta teisel poolel, ehk siis kui teie olete edukad, siis saame me loodetavasti teie tööd jätkates ka edukad olla. täna tõite välja mõningad prioriteedid, kõigepealt maksude vältimise vastane võitlus, läbipaistvuse tagamine, infovahetus, tagamaks pa-, ning, ning parem, et paremad edusammud käibemaksu kogumises Te rääkisite siin ka harmoneerimisaktidest, nagu näiteks CCTB. Bulgaaria äh, on keskendunud äh, konkurentsivõimelisele maksusüsteemile, teil on maksud ainult kümme protsenti. mul on küsimus, kuidas te soovite võimalikult usaldusväärselt nende prioriteetidega ka hakkama saada. teiseks, teie potentsiaalne euroga liitumine. Te ütlesite, et Bulgaaria soovib aasta esimeses pooles esitada avalduse euroalaga liikum-, liitumiseks, teie makromajanduslikud näitamad on väga head, riigivõlg on väiksuselt kolmas, teil on positiivne eelarve, majandus kasvab suurelt, peaaegu neli protsenti, aga teie SKT inimese kohta on kaheksakümmend protsenti keskmiselt Euroop-, Euroopa keskmisest. ning kuidas te soovite siis nõukogus äh, saada enamust, äh, enamuse toetust, probleeme on veel ju fair play ja korruptsioonivastase võitlusega По äh, отношение на председателството искам да ви уверя, че ще оставим достатъчно работа и mis puudutab eesistumist, siis jaa, ma kinnitan teile, et me oleme valmis edukaks tegutsemiseks. me hoiame ühendust ka teie rahandusministriga. dialoog on olnud väga viljakas, veebruaris Viinis kohtume me troika ministrite vahel, eestlased, meie ja austerlased siis ja kaalume erinevaid muresid ja väljakutseid, mis meil, mida me ühiselt jagame. mis puudutab äh, elustandardi tõstmist, siis see sõltub äh, riigi juhtimisest ning meie valitsusena pingutame selle nimel, et parandada Bulgaaria elustandardit. viimastel aastatel on sissetulekud suurenenud äh, kahekohalise arvu võrra, loodetavasti see protsess to-, öö, ja majandusareng on veel kiirem. noored bulgaariased äh, emigreeruvad vähem kui varem. niisiis, meie jaoks oleks suur edu see, kui suudaksime tagada sellise elustandardi, mis pigem meelitab äh, immigrante, kui tekitab immigratsiooni. paljud bulga-, äh, inimesed äh, kolivad Bulgaariasse, kui nad lähevad pensionile, Bulgaaria väikekülades on palju peresid Saksamaalt, äh, Ühendkuningriigist, ka Austriast ehk siis nad kulutavad oma pensioneid Bulgaarias. Bulgaarias on ilus loodus. Thank you, Darius Rosati. Thank you, Chair. Minister, welcome to the ECON meeting, meeting today. tere tulemast, minister, ECONi koosolekul soovin teile edu ECOFIN-i eesistujana. mul on kaks küsimust. Euroopa Liit äh, kannab kahju käibemaksupettuste tõttu, kümned miljardid eurot jäävad meie eelarves saamata igal aastal, sellepärast et ähm, tehakse fiktiivseid tehinguid Euroopa Liidu ettevõtetega ja Euroopa Parlament on Euroopa Komisjoni ettepaneku põhjal töötanud käibemaksu maksusüsteemi teema kallal. see algatus teie arvates, kas tõesti aitab ära hoida selle kahju meie eelarvesse? ja käibemaksu äh, nii-öelda halbade tavade ettepaneku reguleerimisala piiramine, kuidas on lood sellega, kas kavatsete teha ettepanekuid selleks, et äh, selliseid äh, meie liikmesriikidele kalliks maksma minevaid tavasid kuidagi ära hoida. ja teine küsimus puudutab äh, Euroopa Parlamendi uurimiskomisjoni Panama dokumentide küsimuses uurimiskomisjon esitas parlamendile oma soovitused, parlament võttis täiskogul need soovitused vastu ning nende soovi, nende eesmärk on äh, maksudes, maksupettuste maksudest kõrvalehoidmise ning rahapesu vähendamine. minu küsimus oleks, mida ta kavatsete teie ette võtta selleks, et neid soovitusi rakendada? kas olete valmis selles valdkonnas äh, pingutama? suur tänu! on erinevaid uuringuid, mis näitavad, et äh, iga-aastane käibemaksu kadu äh, on tegelikult nii suur nagu Euroopa Liidu eelarve ehk siis sada viiskümmend miljardit äh, kahe tuhande viieteistkümnendal aastal. Bulgaaria koos Austriaga, Tšehhi Vabariigi ning Ungariga tegi algatuse käibemaksudirektiivi muutmiseks tahtsime sisse tuua teistsuguse käibemaksu kogumise süsteemi, aga paraku ähm, ei toetanud komisjon seda. ja lõplik äh, taheti pöördmaksustamist äh, rakendada, aga ähm, praegune süsteem ei aita meil ära hoida ähm, käibemaksu kadu ning äh, me teeme omalt poolt kõik, mis võimalik selleks, et äh, selle vastu võidelda äh,. väga palju inimesi Euroopas saavad kasu äritegevuse vabadusest äh, ning kasutavad seda ära, et äh, ebaõiglaselt rikastuda käibemaksu arvelt. meie jätkame pingutusi tehnilise analüüsi kallal, komisjoni ettepaneku tehnilise analüüsi kallal, nõndanimetatud uus direktiivi vallas ja läbirääkimised on veel ees, nii et tulemustest rääkida on praegu liiga vara arvan siiski, et üldine lähenemisviis nõukogus meie eesistumise ajal on tõenäoline. mis puudutab halduskoostööd käibemaksu küsimustes, siis komisjon komisjoni teatis tuleb nüüd arutelule ning eesistuja annab omalt poolt parima, et selles vallas edu saavutada, kui edu saavutatakse, siis jõuame uuele tasemele ning tagame suurema koostöö Maksuametite vahel. oktoobris kaks tuhat seitseteist tutvustas komisjon oma ettepanekut, seal on välja toodud erinevad sammud, kuidas käibemaksusüsteemi kaasajastada, seda pettuste eest kaitsta ning kohandada seda digitaalaja vajadustele vastavalt olen veendunud, et ähm, meil peaks olema selline käibemaksusüsteem, <laughs> mis aitaks äh, käibemaksupettusi kärpida ning äh, ma olen veendunud, et nõukogu kolleegid toetavad sama lähenemisviisi. tere! tervitan teid meie komisjonis, soovin edu teie eesistumiseks majanduslikult äh, seisate te pärast äh, Euroopa Komisjoni teekaardi avaldamist euroala kohta suurte äh, väljakutsetega silmitsi? on tehtud ettepanek euroala eelarve kohta ja nii edasi ja nii edasi, teil on kuus kuud, mis kujunevad äärmiselt huvitavaks kuueks kuuks tõenäoliselt. ja mul on väga huvitav ettepanek, küsimus, ma tahtsin küsida Euroopat hoiuste tagamise skeemi edise kohta ning Pangandusliidu lõpuleviimise mõtte kohta. me kohtusime hommikul Eesti ministriga ning kuulsime sellest, kuidas Euroopa hoiuste tagamise skeemi arutelud on läinud, tehnilisel tasandil on need arutelud siis käimas olnud ja te ütlesite, et see on prioriteet ka teie eesistumiseks. milline on teie strateegia? mida kavatsete teha selleks, et EDISE Euroopa hoiuste tagamise skeemi läbirääkimisi edendada. mida ootate poliitiliselt tasandilt? enne kui me jõuame poliitilisele tasandile, siis ma tahaksin teada, mida kavatsete teha tehnilisel tasandil, et me tõesti edu saavutaksime ja jõuaksime pangandusliiduga ühele poole. Ние ще положим всички усилия, разбира се, защото това е... anname endast parima. oleme sellele tööle pühendunud. kuid äh, ma ei oleks optimistlik, ähm, andes lubadusi Euroopa hoiuste tagamise skeemi ähm, protsessi lõpuleviimise aja osas me oleme alles töö alguses, kõik on tehniliselt võimalik, võime kujundada direktiivi, meil on kolm sammast, kolm kaitsetasandit, kõik oleme sellega kursis, aga pisut lootust võib ammutada siiski sellest, et liikmesriigid suhtuvad üksteisesse üsna kahtlustavalt. ja ja ähm, kui me vaatame nüüd äh, lõuna-põhja vastuolusid, äh, siis äh, lõuna poole tahaksid, lõuna poolt tahetakse kõigepealt riski vähendada ja seejärel asuda riski jagama. on ka teisi lähenemisviise, aga meil on vaja igal juhul rohkem aega, nagu ma ütlesin, me jätkame tehnilist tööd lähtuvalt äh, kahe tuhande kuueteistkümnenda aasta teekaardist ning nõukogu järeldustest. aga võin ähm, paraku veel kord öelda, et ma ei ole ise optimism, optimist ja peame vaatama, mida on võimalik ära teha poliitilisel tasandil ähm, ühe suurema liikmesriigiga ja kui me oleme saavutanud selles osas stabiilsuse, siis võime selle teemaga edasi minna, praegu me ei ole veel päris valmis Thank you. Actually we expect uh, let's say a bit more. aitäh, tegelikult uh, me ootaksime selle teema puhul natukene agressiivsemat lähenemist. arutelud olid positiivsed, paistab. aga loomulikult meiegi peame oma töö ära tegema, sellepärast et ähm, eks uh, kõik harud uh, õigusloomeprotsessis peavad kokkuleppele jõudma. suur tänu härra Vanden Kende-Laere. tere, härra minister, meie komisjonisse, tere tulemast. mul on teile järgmine küsimus käibemaksu kohta. tegelikult äh, mõned konkreetsed küsimused lausa. hiljutised äh, Euroopa Komisjoni ettepanekud erinevate tariifide kohta, kõik on päri sellega, et äh, kergem oleks, kui meil oleks ühtne Äh, maksumäär mõningate toodete puhul, aga äh, protseduurid on väga rigiidsed. komisjon on teinud ettepaneku, kus kõik liik-, iga liikmesriigi ametivõim saab ära ise määrata. kas olete komisjoni ettepanekuga rahul või leiate, et me peaksime teistsugusel moel asjale lähenema ning Euroopa Liidu tasandil otsustama, milliste äh, ähm, toodete puhul rakendada ka alandatud käibemaksumäära. vähendatud käibemaksumäär e-raamatute e, e-väljaannete kohta. sellest rääkisime kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal, nagu te teate, on praegu protsess peatunud nõukogus, sellepärast et ei ole saavutatud kokkulepet Tšehhi Vabariigi ja Prantsusmaa vahel pöördmehhanismi küsimuses. ja tõesti, minu meelest on raske, kui me peame ikkagi kogu aeg kodanikele selgitama neid asju. mul on teile järgmine küsimus. Teie eesistumise ajal kas on võimalik selliseid raskusi lahendada, me teame, et Tšehhi Vabariigis on uus valitsus ja minu teine küsimus, tuntakse muret selle pärast, et äh, e-raamatute äh, ähm, käibemaks on seotud laiema äh, käibemaksustamise paketiga, kas võite äh, lubada, et e-raamatuid käsitletakse eraldi kogu sellest uuest paketist äh,? Vodim neformaalne konsultatsioon, pitame see suur tänu! meil toimuvad mitteametlikud läbirääkimised, püüame siin olla vahendajaks Tšehhi Vabariigi ning Prantsusmaa vahel. jah, Tšehhi Vabariigis on uus äh, valitsus, aga pea, ja pea, endine peaminister äh, kes on nüüd peaminister, äh, tegelikult oli kõikide probleemide allikaks seoses selle pöördmaksustamise mehhanismiga. ning ma ei tea, kas me saame olla siin paindlikumad mis puudutab käibemaksu siis äh, ja uut paketti, siis äh, võin siin rääkida ainult äh, Bulgaaria pea, finantsministriga, meil on üks käibemaksumäär, Bulgaarias ühtne käibemaksumäär ja meil on Sandjangi kahesaja viiekümne protsendiline raport, mis näitab, et mõningate toodete puhul alandatud käibemaksumäära kasutamine tegelikult tarbija hindu ei muuda ning mina ei toeta erinevate käibemaksumäärade rakendamist, lõpptarbijale see kasu ei too ning äh, pigem toob kaasa halduskulusid. see on loomulikult meie enda äh, liikmesriigi otsus, kui direktiiv lubab äh, paindlikkust, siis see on loomulikult riikliku poliitika valdkonnas langetatav otsus. ja tegelikult ähm, selliseid käibemaksumäära soodustusi kasutavad ettevõtted väga ära, aga igal juhul tervitan äh, voliniku algatust anda suuremat paindlikkust äh, liikmesriikidele. Ähm, käibemaks on äh, oma ressursside, omavahendite allikas ja seetõttu täiendav vabadus mille kohta volinik on ette pannud, äh, ettepanek, mille kohta komisjon on ettepaneku teinud, on äh, tervitatav. ja me, Bulgaaria on kasutanud ära meie, meile pakutavad vabadusi, käibemaksusüsteem Euroopas on aegunud, tõsi, ja liikmesriigid kannatavad varem langetatud äh, kehvade otsuste tõttu. aga igal liikmesriigil on oma vabadus otsustada käibemaksumäärade üle vastavalt oma äranägemisele ja mingisugust kokkulepet üldiselt ei ole. Thank you, Paul Tang. Paul Tang. Thank you and uh Looking forward to uh, having further discussion and cooperation. suur tänu, ootame pikisilmi koostöö jätkumist Bulgaaria eesistujaga. minu küsimus on seotud maksudega. kuulasin me ei ole üldsegi selge, kuidas lähevad asjad riigipõhiste soovitustega, aga maksu läbipaistvus on väga oluline selleks, et me asjadega üldse kuskile jõuaksime ning Bulgaaria eesistuja võib aidata äh, meil sellest ummikseisust välja tulla. ja te ütlesite, et äh, ühise äriühingu tulumaksubaasi osas Äh, on tegemist tehnilise küsimusega. parlament asju nii ei näe, parlament hakkab hääletama selle üle Econisse ja tegemist on äärmiselt poliitilise teemaga ja ma tahaksin teada, mida Bulgaaria eesistuja kavatseb parlamendi seisukohaga ette võtta. mul on ähm, hea meel kuulda, et kaks teemat on omavahel seotud, nii et Bulgaaria eesistuja saab selles valdkonnas tõesti midagi ära teha ning me teame ka, et uus Saksa koalitsioon toetab seda. kui tulevad eesistuja järeldused ning Bulgaaria eesistuja annab oma hinnangu asjade seisule, siis loodetavasti ähm, saame suurema selguse selles osas, mis on meie võimalused. meil on vaja ka liikmesriikide maksutulude paremat hindamist. selleks on vaja koostööd komisjoni ning liikmesriikide maksuametite vahel. komisjon ei saa seda tööd teha üksi ning mul oleks väga hea meel, kui Bulgaaria eesistuja avaldaks survet liikmesriikidele, et liikmesriigid teeksid oma tööd ära ja ähm, analüüsiksid, kui mida äriühingute ühtne tulumaksubaas peaks tähendama liikmesriigi maksutulude seisukohast. suur tänu! kui me, me saavutame edu, lõpetame artikkel artikli kaupa lugemise tekstis ning muudame selle liikmesriikidele kättesaadavaks selleks, et liikmesriigid saaksid otsustada, kas äh, CCTV mõjutab äh, liikmesriikide äh, maksutulu. olen teiega nõud, nõus, et tegemist on äärmiselt poliitilise teemaga, jah ähm,. seda ühtse Euroopa turu valguses äriühingute ühtne tulumaksubaas aitab meil arendada ühtset turgu positiivses suunas. Bulgaarias on väga ke-, head arutelud sel teemal, meil on lai tulumaksubaas, mingisuguseid sisevastuolusid ja raskusi ei ole ja tegelikult selle teemaga seoses ei ole üldsegi mingeid raskusi. nii kohe, kui me arutelu maksubaasi osas ühele poole saame, siis äh, läheme edasi ning asume konsolideerimise kallale, see on siis see kolmas äh, C direktiivi pealkirjas. olen ähm, päri, jah, meil oleks vaja agressiivsemat suhtumist võib-olla liikmesriikide suhtes. Äh, ja nõudma rohkem hinnangut maksubaasi mõjust liikmesriigi eelarvele Paul Tang, käisin koos Alan Lamassooriga teie koduriigis, meil olid väga head konstruktiivsed arutelud ning inimesed, kellega me kohtusime, olid hästi informeeritud, see oli väga teretulnud, aga mida kavatsete teha Euroopa Parlamendi seisukohaga? see on väga konkreetne küsimus. hääletus on plaanis veebruaris. Естествено, че ще я вземем предвид. Знаем me võtame seda arvesse. me teame, mis on Euroopa Parlamendi roll. mina toetan ühtset ähm, äriühingu tulumaksubaasi, võtame, vaatame teie ettepaneku läbi ja võtame seda arvesse. Two good answers, so of course we head vastused loomulikult ootame me konsulteerimismenetlust ning et meie seisukohta võetakse arvesse. ka CCTV kallal Ludek Liidermaier, palun. suur tänu, härra minister. olen teiega päri, mis puudutab äh, nii käibemaksu kui ühtset äh, tulumaksu baasi ja minu küsimus liigub samas, äh, liigub samas suunas nagu Pauli küsimus, aga ma saan aru, et äriühingute ühtse tulumaksubaasi osas on väga raske kokkuleppele jõuda. kas teie arvates on kokkuleppe saavutamine nii raske, et ähm, süvendatud koostöö ei oleks mõistet- mõeldav? ja teine küsimus puudutab rohkem siseküsimusi. olin oma Keskpanga töös, seotud teie Keskpanga tööga ning ma tean äh, ja, ja ma hindan väga kõrgelt teie otsust liikuda euro vastuvõtmise suunas. see on hea otsus. majandusandmeid vaadates, et äh, skp kasvab, inflatsioon väheneb äh,, inflatsioon suureneb ja inflatsioonitesti läbimine võib olla päris keeruline teile. milline on teie strateegia, kuidas kavatsete tagada seda, et äh, saavutate tõesti selle euro käibele võtmise oma riigis? Отзад напред ще почна. Благодаря ви за подкрепата. Suur tänu toetuse eest me teame, millised on kohustused lepingutest lähtuvalt. euro tuleb kõikide liikmesriigi poolt vastu võtta. oleme juba teinud oma tööd. juba tegime seda kakskümmend aastat tagasi. inflatsioonimäär tõesti kasvab, teil on õigus sellepärast ja seda energiaettevõtete tõttu, aga meil on olnud äh, mitu aastat äh, negatiivset inflatsiooni selja taga ning varem me täitsime inflatsiooninõuet. sel äh, põhjusel ongi nii-öelda ooteruum euroalal ja meie väidaksime et äh, me tahaksime sellele, sellesse ooteruumi pääseda ja jääda siis äh, sinna, kuni me täidame äh, kõik kriteeriumid. me ei taha midagi kandikul serveerituna saada. mis puudutab äriühingu ühtset tulumaksubaasi, siis on riike sai saa teatud soodustusi ja ma arvan, et tegemist ei ole mingisuguse konkurentsiga liikmesriikide vahel, kuid mõned nendest liikmesriikidest suhtuvad reservatsioonidega ühtse tulumaksubaasi jät-, äriühingute ühtse tulumaksu baasi ettepaneku kiiresse käi-, käsitlemisse aga ma arvan, et me siiski äh, liigume edasi ja loodetavasti tulevikus õnnestub meil äh, ähm, kõnealuse teksti kallal tööd teha. Te teate ju, et nõukogus peab olema üks ühehäälsus ja üks liikmesriik võib protsessi pidurdada, aga loodan sellegipoolest, et äh, meil on võimalik selles küsimuses siiski edu saavutada Luigi Morgano. aitäh, Luigi Morgano. Grazie, president, e grazie, signor minister, president. suur tänu ning eh, täname ka ministrit, eh, et ta täna siia tuli. minu küsimus puudutab Pangandusliidu lõpuleviimist ning eh, Rahandus- ja Majandusliitu. me teame, mis ettepanekud laual on, mida on öelnud parlament, komisjoni president ja ka Prantsusmaa president. ning me teame, mis meelt on äh, Uus-Saksamaa koalitsioon. on võimalus, et me jõuame lõpuks ometi kokkuleppeni, mis võtab äh, arvesse ning riski vähe, vähendamismeetodeid kui riski jagamise meetodeid, äh, fiskaalset solidaarsust samuti oma sissejuhatuses te juba põgusalt mainisite neid küsimusi, aga mina sooviksin, et täpsustaksite, kui võimalik. esiteks, kas te leiate, et lähitulevikus võiks jõuda kokkuleppele selle niinimetatud suure kokkuleppe osas. teiseks, mis konkreetsed, konkreetsed aspektid tuleb viia lõpule selleks, et jõuda kompromissini mida toetaksid enamik Euroopa pealinnu ning eh, milline on Bulgaaria eesistuja roll konkreetselt kõiges selles, teisisõnu, kas on mingisuguseid eh, selliseid faile, mis teie jaoks on prioriteetsed ja teostatavad Bulgaaria eesistumise ajal, et me jõuaksime lähemale selle suure kokkuleppeni, mis puudutab Rahandus- ja Majandusliitu reformi ning eh, Pangandusliidu lõpuleviimist, aitäh! А, ние ще предложим а, по отношение на Банковия съюз а, прецизиране на а, пътната карта. meie kavatseme teha ettepaneku kohandatud teekava osas, äh, kus me toome välja ajakava erinevate meetmete jaoks pangandusliidu tugevdamise osas. muidugi meil on vaja sellest poliitilist kokkulepet, poliitilist konsensust, vastasel juhul tõenäoliselt ei õnnestu selle palliga edasi minna. ma arvan, et eelseisvatel kuudel näeme, mis suunas äh, liigub Saksamaa uus valitsus äh, ning kindlasti edendame, eden-, edeneb ka dialoog suuremate liikmesriikide vahel. ma usun, et kantsler Merkel ja president Macron Neil õnnestub äh, selle, selles valdkonnas edusamme teha. Bulgaaria eesistujana ütleksin samuti mõned sõnad, enne kui euroalale täiendava, räägime euroala täiendavast fiskaalvõimekusest, peame otsustama, kas äh, me peaksime rääkima ka Euroopa rahandusministrist? me peame seda küsimust analüüsima ja jõudma väga selgete, selge arusaamani, mis oleks selle tagajärjed. me ei soovi ju panna alust mingisugusele kahe kiirusega Euroopale me sooviksime, et arutelus keskendutaks just sisulistele küsimustele, mitte institutsionaalsele struktuurile. ning nõukogu jaoks, hoolimata minu isiklikust arvamusest, on oluline, et tehtaks edusamme, jõutaks ühise arusaamani, seadusandlikud ettepanekud, mis oleksid teostatavad eesistumise ajal, milles me soovime näha edasiminekut. tegemist on väga oluliste algatustega, mille komisjon on lauale toonud. seega ma usun, et kui Saksamaal valitsus äh, paika saab, äh, on meil hea alus kõige sellega tegelemiseks Thank you. So we can. aitäh, tundub, et saame selle väga tulemusliku arvamustevahetuse osad kokku tõmmata optimistlikul noodil. tõepoolest, vastutus on suur, teie poolaasta on võib-olla otsustava tähtsusega selleks, et me jõuaksime äh, õigele teele oma seadusandluses ning institutsioonilises äh, töös samuti suur tänu, äh, et täna siia tulite. Teil on väga hea programm ning soovin teile kõike paremat eesistumise ajaks ja loodan, et teie eesistumise ajal on meie institutsioonide vaheline koostöö viljakas, aitäh!